<clears throat> Dear colleagues, let us start our. kallid kolleegid, alustame pärastlõunase koosoleku osaga. me muutsime järjekorda. kõigepealt kolm, kuus, seitse Arianna Colanella ja me räägime siin Itaalia eh, kodanikust Arianna Colonellost ja ta räägib puudega inimeste töötamise õigusest. nii et eh, kõigepealt eh, anname sõna petitsiooni esitajale ja siis anname sõna komisjoni esindajale komisjoni esindaja. jah, kohe saabki sõna komisjoni esindaja, palun, teil on sõna. okei okay,, very um, briefly the, the teen väga lühidalt. komisjon saab aru, et tegemist on keerulise olukorraga ja puudega inimestel on väiksem osa tööturust ning meie kasutada olevad instrumendid, meile kasutada on, on instrumendid selleks, et olukorda parandada. nüüd tuleb teadlikkust tõsta, mis puudutab direktiivi, mille eesmärgiks on kaitsta puuetega inimesi igasuguse diskrimineerimise eest, rõhutame eriliselt ka mõistlikku äh, kohandamist. lisaks kogume me andmeid ja need puudutavad ka äh, puuetega inimesi ning ühtlasi ka äh, sugu ja vanust. viitan ka Euroopa sotsiaalõiguste sambale, kus meil on punkt seitseteist, mis tagab puuetega inimestele töökeskkonna, mis vastab nende vajadustele. me oleksime tahtnud kuulata ära ka petitsiooni esitaja, aga igal juhul omalt poolt me rohkem praegu öelda ei saa. tänan, suur aitäh! kas on keegi, kes soovib sõna, Jaroslav Duda, palun! Thank you very much. suur aitäh. Šanovni pain-. proua esimees, daamid ja härrad. Euroopa Liidus on rohkem kui sada miljonit puuetega inimest ning see arv kasvab. miljonid puuetega inimesed Euroopas soovivad õppida, töötada, osaleda sotsiaalses elus, reisida ja elada võimalikult iseseisvalt. ja loomulikult peab Euroopa vastama nende nõudmistele, mitte sellepärast, et me ratifitseerisime puuetega inimeste õiguste konventsiooni, eelkõige hoopiski sellepärast, et Euroopa Liidul on vaja kasutada ära nende ähm, kodanike rühma intellektuaalne, ähm, ametialane, sotsiaalne potentsiaal loomulikult tuleb kohandada ka äh, töökeskkonda, tuleb kasutada ära puuetega inimeste oskused, tuleb liikuda toetuste põhisest sü-, süsteemist mujale ja pigemini aidata nendel inimestel tööturule tulla, see on kõige parem viis vältimaks vaesust ja sotsiaalset tõrjutust. just nimelt sel põhjusel ma paluksin teil jätta see petitsioon avatuks, vähemasti nii kaua, kuni Euroopa Komisjon tuleb välja puuetega inimeste strateegia kava, mis äh, kehtib alates aastast kaks tuhat kakskümmend. suur aitäh. palun järgmine kõneleja. Grazie. La situazione in cui si trova la firma armataria Arianna. suur aitäh Arianna Colonello olukord on väga tõsine. me ei saa seda kuidagi maha vaikida. minu oma büroos käis praktikal üks puuetega noormees. tema nimi on Emmanuele ja öö, ähm, sain temaga tuttavaks juba ülikoolis ning äh, ilmselgelt oli tal igapäevaselt erinevaid raskusi. ja nüüd Mariana äh, Colonello näiteks on äh, jäänud haigeks sellepärast, et ta on sunnitud mitte midagi tegema, et ta on töötu ja lõppkokkuvõttes neid inimesi kohal, koheldakse nagu asju, neile ei anda võimalust ei töötada ega ka ennast eraelus ega tööelus teostada. puuetega inimeste ligipääs äh, õigusele töötada on endiselt väga problemaatiline. töötus on viiskümmend koma kuus protsenti nende inimeste hulgas. nii et äh, puuetega inimesed ei saa elada iseseisvat elu, mida nad tegelikult äh, sooviksid. meil tuleb tegutseda nii, et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon ähm, ka tegelikult ellu rakenduks liikmesriikides, kindlasti ei tohi diskrimineerida puuetega inimesi. me peame võtma endale kohustuse kaotada ära igasuguse diskrimineerimise töökohal, tagada võrdsed äh, võimalused töö leidmiseks ja ning, ja samuti ka äh, koolitusele, ümberõppele ja nii edasi. nii et ma sooviksin, et see petitsioon jääks ERM-i endiselt avatuks, vähemasti nii kaua, kuni meil on võimalik tutvuda strateegiaga alates aastast kaks tuhat kakskümmend ja et me tagaksime, et puuetega inimestel tekiks ligipääs töö Äh, töökohale, nagu on soovinud ka Arianna Colonello. palun, järgmine kõneleja. suur tänu, mina otsustasin sõna võtta selle petitsiooni toetuseks. puue ja sellega seotud probleemid puudutavad meid, puudutavad tervet Euroopa Liitu meie kõneleme ju kodanike nimel siin petitsioonide komisjonis. Arianna Colonello äh, väidab, et äh, rahvusvahelises õiguses tunnustatud puuetega inimeste õigus tööle tegelikult äh, jääb vaid paberile, nii et probleeme on liikmesriikides endiselt ja juriidiliselt jah, küll äh, peetakse kinni äh, võrdsetest õigustest, aga tegelikult ei panustata selleks, et toimuks edasiminek meie ühiskonnas selles küsimuses. seega ma äh, nõuan, et rakendatakse ellu äh, artiklid kakskümmend üks ja kakskümmend kaks põhiõiguste hartast, mis puudutab diskrimineerimist ja ka Euroopa Liidu strateegiat. täna hommikul me juba rääkisime sellest, ette nähtud, et aastaks kaks tuhat kakskümmend äh, lõimuks äh, ühiskonda, äh, lõimuksid ühiskonda kõik puuetega inimesed. palun järgmine kõneleja. töö tegemine ei ole mitte mingisugune luksus või mingisugune kapriis. kui inimesel on võimalus töötada, siis saab ta olla, elada väärikalt, tal on sotsiaalne sõltumatus, kui ta aga tõrjutakse kõrvale, sellepärast et tal on puue ja seega diskrimineeritakse teda äh, tööturul, siis on see konventsiooni vastu. nii et Euroopa Liit on kirjutanud konventsioonile alla, mitmed liikmesriigid on samuti selle Ehm, alla kirjutanud ja seal on artikkel kakskümmend seitse, mis ütleb väga selgesõnaliselt, et kõik inimesed, ka puuetega inimesed, peavad saama võrdse ilma igasuguste takistusteta ligipääsu töö ehm, kohale meie, sotsiaaldemokraadid, toetame seda petitsiooni, me tahame, et see jääb avatuks. ja kindlasti tuleks ka Euroopa puuetega inimeste strateegias, tulevases strateegias käsitleda neid probleeme, mis on esile tõstetud käesolevas petitsioonis, nii et tuleb saata väga selge sõnum kõikidele liikmesriikidele, et nad peavad nende probleemidega äh, kiiremas korras midagi ette võtma, eemaldama kõik tõkked, ka juriidilised takistused. nii et tuleb tagada ligipääs, aga samas ka toetada neid inimesi selleks, et nad saaksid olla täisväärtuslikuks osaks meie ühiskonnas. ja et nad lõimuksid täielikult ka töökohal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 arutame seda tüüpi petitsioone. ma olen nõus eelkõnelejatega ja meil on ju olemas aluspõhimõtted petitsiooni esitaja on ise jurist ta on aga vaegnägija ja seega tal on raske tööd leida. me kõik mõistame seda ja me teame, et tegelikult need probleemid on liikmesriikide pädevuses. see tähendab aga, et liikmesriigiti on olukord väga erinev, ei ole mingisuguseid miinimumnorme. seega ma usun, et me peaksime üritama mingeid miinimumstandardeid paika saada ühiselt, et see puudutaks kõiki liikmesriike. kõiki neid eeskirju peaksid siis täitma kõik liikmesriigid ja see puudutaks kõiki puuetega töötajaid. loodetavasti pärast kümmet aastat äh, strateegia vastuvõtmist puuetega inimeste jaoks, loodetavasti viiakse sellesse strateegiasse nüüd sisse ka seda tüüpi sätted selleks, et parlament saaks etendada olulist rolli Äh, ja mina arvan, et samuti, et petitsioon, et petitsioon peaks jääma avatuks. Thank you, Mr Kosa and suur aitäh, härra Kosa. lühidalt võtan sõna ka ise roheliste ja EFA fraktsiooni nimel me samuti soovime, et see petitsioon jääks avatuks, ma ei ole nõus komisjoni järeldustega. Te ei ole võtnud endale kohustust luua järelevalvemehhanismi, et jälgida seda, kuidas neid meetmeid on Euroopa Liidus ellu rakendatud, jah, ÜRO see on olemas sõltumatu mehhanism, et jälgida konventsiooni ellurakendamist, aga, aga miks Euroopa Liit on siis kiitnud heaks resolutsiooni selle konventsiooni toetuseks ja nii edasi. mina tahaksin meelde tuletada komisjonile, et komisjonil on kohustus äh, ka jälgida seda, kuidas rakendatakse ellu neid mehhanisme, mis on heaks kiidetud Euroopa Liidu institutsioonide poolt, sealhulgas ka Euroopa Parlamendi poolt. hästi, petitsiooni esitajat siin ei ole, kas komisjon soovib midagi öelda? ei, hästi, siis meie ettepanek on jätta see petitsioon avatuks ja võib-olla siis äh, saata ka vastavasisuline kiri asjasse puutuvatele äh, liikmesriikide asutustele, et äh, nad tegeleksid selle teemaga, me saaksime ka rõhutada siin komisjoni rolli, teostada järelevalvet näiteks transpordidirektiivi ülevõtmist liikmesriikide õigusesse ja võib-olla saame siis äh, hiljem komisjonilt veel lisainfot selle kohta, kui see petitsioon avatuks jääb. nii, rohkem äh, kellelgi mingisuguseid ettepanekuid äh, ka soovi ei ole. siis jääb see petitsioon avatuks ja saadame välja vastavasisulised kirjad ja kuna komisjon on siin esindatud, siis rõhutaksin veel kord, et komisjonil on kohutu-, kohustus ka eh, teostada järelevalvet selle üle, kas neid eh, ratifitseeritud dokumente ka järgitakse. nüüd lähme edasi, tagasi pigemini päevakorra juurde. petitsioon kaks kaheksa null murd kaks tuhat üheksateist, mille on esitanud Hispaania kodanik J B Valencia apelsinikasvatajate olukorra kohta petitsiooni esindajat ei ole kohal, annamegi sõna kohe komisjonile, härra Luc Berlotiele. Oui, merci. Monsieur Berlotier, est-ce que vous êtes là? Merci. Euh, oui, nous sommes bien euh, au courant euh, de la... me oleme kursis tsitrusekasvatajad, tsitruseliste kasvatajate olukorraga Hispaanias, eriti Valencia piirkonnas, meid on hoiatatud minevikus juba korduvalt ja ka käesoleval aastal teame, milline on tootjate olukord selles piirkonnas. oleme ka kohtunud tootjatega, kohtusime nendega Brüsselis ja üks tootjate argumente Valencia piirkonnas, rääkides äh, äh, tsitruseliste turustamise probleemidest, oli impordi probleem Lõuna-Aafrikast. meie käsutuses olev statistika ja seda oleme ka jaganud teiega, näitab, et tõepoolest on tõepoolest kasvanud Lõuna-Aafrika import, ei, ei ole toimunud impordi kasvu, vastupidi, see on kahanenud. aastal kaks tuhat kaheksateist import kasvas küll viis protsenti perioodil oktoobrist no ka oktoobri-novembri periood eriti, mis on tootmise jaoks oluline periood, kuid import vähenes äh, siiski nelikümmend protsenti. ja kui me võtame kaks tuhat üheksateist arvud, siis Lõuna-Aafrika import on kümme protsenti vähem kui aastal kaks tuhat kaheksateist, nii et kui äh, Valencia piirkonnas on apelsinikasvatajatel probleem, siis kindlasti ei ole see seotud Lõuna-Aafrika impordiga. kuid äh, mida me täheldasime, äh, pigem struktuurseid probleeme Valencia piirkonnas kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist. toodang oli suur umbes, umbes kaheksa protsenti suurem kui eelmisel aastal. ka kliima äh, oli probleemiks äh, tsitrused äh, said hiljem valmis, see tähendab, et müügiperiood jäid lühemaks ja see tähendab, et lühema aja jooksul tuli suurem hulk kaupa turustada. kvaliteet oli samuti väiksem, ütleksin. Äh, viljad olid väiksemad ning seoses kliimaga oli ka nõudlus väiksem talv oli pigem soe, seega tarbiti vähem. ja oli muidki põhjusi nagu üleujutused, tugevad vihmad, mis tõid endaga kaasa ka fütosanitaarseid probleeme, mis ka mõjutasid tsitrusviljade kvaliteeti. Eh, eh, eri, mis oli siis tavapärasest kehvem. olid ka probleemid Prantsuse piiril mis kahjustasid äh, tsitrusviljade turustamist, äh, Hispaania viljade müüki ülejäänud Euroopas. ja üks asjaolu, mida mainisime ka siis, kui me kohtusime tootjatega Valencia piirkonnast siinsamas Brüsselis, on ka äh, sektori korralduse probleem tootjate organisatsioonide probleem, nad on üsna vähe organiseeritud umbes, umbes kolmkümmend neli protsenti tootjatest on ühenenud, ühinenud. Hispaanias on umbes kolmsada tootjate organisatsiooni muidu. ja nad, need, need organisatsioonid saavad kasutada tegevustoetusi, mida annab viiekümne protsendi ulatuses Euroopa Liit ja võivad seega investeerida läbi nende programmide kui tootjad ise ei organiseeru, tootjate organisatsiooni ega ühine, siis nad ei saa neid vahendeid ka kasutada, nad ei saa läbi viia selliseid tegevusi nagu investeeringuid äh, keskkonda, kriisimeetmeid ja nagu öeldud, me kaasrahastame neid muidu viiekümne protsendi ulatuses. on ka muid vahendeid, mida võiksid äh, tootjad kasutada Valencia piirkonnas, maaelu arenguprogrammid eelkõige ja sellised meetmed nagu investeerimismeetmed, mis äh, on avatud. nii et toodete käsutuses on, äh, eriti siis nende puhul, kes Valencia piirkonnas tegutsevad, on, on äh, vahendeid, mida nad saaksid kasutada selleks, et kriisist välja tulla. Need võivad olla ületootmiskriisid näiteks. see võib parandada nende konkurentsivõimet tänu investeerimismeetmete, mis äh, võivad olla investeeringud taristusse või keskkonda, selleks, et äh, hakkama saada keskkonna ja fütosanitaaralaste probleemidega, aitäh! aitäh selle selgituse eest! Äh, nüüd annan sõna parlamendi liikmetele, kõigepealt proua Reigo. Gracias suur aitäh. see petitsioon, millele on alla kirjutanud üks apelsinikasvataja Valencias, näitab, kuidas mõjutavad äh, igasugused vabakaubanduslepingud põlluharijaid erinevates piirkondades, sealhulgas ka Hispaanias. jah, see inimene, kes esindab siin komisjoni, on küll üritanud olukorda selgitada, aga mitte sõnagi ei öeldud selle kohta, milline on tsitruseliste tootmise olukord üleüldse siin ja väljaspool Euroopa Liitu, nii et täielik lugupidamise puudumine. minu kodumaal tegelikult on inimesed mobiliseerunud selle teema ümber ja ametiühingud, põllumajandussektori ametiühingud on esitanud erinevaid nõudmisi ja nad on toonud välja konkreetsed ettepanekud ja oleks äh, üsnagi kasulik nendest rääkida siin. näiteks see, et kaitseklausel lisatakse kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal allkirjastatud äh, lepingule Lõuna-Aafrika Vabariigiga et oleks kohustuslik viia läbi eelhindamine ja järelhindamine, seda täiesti läbipaistvalt ning asjasse puutuvate inimeste osalemisel. selgitada ka tarbijatele seda, kuidas töödeldakse fütosanitaarsest seisukohast neid tooteid, sõltuvalt sellest, kust need pärit on nii et äh, need on need erinevad ettepanekud, mida mainis petitsiooni esitaja ka oma kirjas, nii et meie soovime, et pati-, petitsioon jääks avatuks ning et me nõuaksime Euroopa Komisjonilt äh, raportit selle kohta, et kas nad on nõus äh, sellega, et lisada kaitseklausel vabakaubanduslepingusse Lõuna-Aafrika Vabariigiga, millele kirjutati alla aastal kaks tuhat kuusteist ja et nad tegeleksid ka ebavõrdse kohtlemise küsimustega vastavalt ähm, toodete päritolule. tänan. aitäh, proua Kaja. suur tänu proua esimees, nagu petitsiooni esitaja on ka väga selgelt öelnud, on põlluharimise olukord, põllumajanduse olukord Valencias kriitilises seisus tsitruseliste kasvatajad Valencias on juba aastaid müünud allpool eh, eh, kulusid põhimõtteliselt oma toodangut, isegi mitte kakskümmend viis senti kilo. ei ole osatud Euroopa Liidus anda adekvaatset hinnangut impordile ja selle mõjule Hispaania toodangule mis saab Hispaania tsitruseliste kasvatajatest tulevikus. petitsiooni esitajal on õigus. Lõuna-Aafrika apelsin lihtsalt asendab kohaliku apelsini, nii et need ei täienda üksteist Valencia apelsinid korrad-, korjatakse septembri teisel nädalal, samal ajal Lõuna-Aafrika apelsinid jõuavad Hispaania sadamatesse juba äh, augustikuus. kümme, kaksteist eurot tunnis peab maksma nendele inimestele, kes äh, korjavad apelsini samal ajal, kui viiskümmend senti tunnist makstakse samadele inimestele Lõuna-Aafrika Vabariigis. igal aastal lisaks on äh,, igal aastal jõuab ka meile järjest rohkem erinevate taimehaigustesse haigestunud äh, apelsine Lõuna-Aafrika äh,, Lõuna-Aafrika Vabariigist äh, ja sellistest taimehaigustest on märke juba ka Tuneesias näiteks. ja kuidas me siis reageerime sellele, järjest rohkem neid tasakaalustamatuid äh, vabakaubanduslepinguid ja nii edasi nii et Hispaania tsitrusekasvatajatel on vaja era, korralisi meetmeid kohe ja seega soovin mina, proua esimees, et petitsioon jääks avatuks, tänan. aitäh. härra Kalissi ja Karsimaa. Sorry, I don't see you. <laughs> Muchas gracias, presidenta. Los cítricos. suur aitäh, proua esimees. tsitrustega on siin tohutu kogus probleeme, näiteks eh, koristuse graafikud, eh, fütosanitaarprobleemid ja nii edasi. hiljutise ajani eh, tunti Valentsias muret vaid Põhja-Aafrika riikide üle, kus toodetakse või kus samuti kasvatatakse erinevaid tsitruselisi, nüüd aga konkureerime me Lõuna-Aafrika Vabariigiga Lõuna-Aafrika mandariini kasvatus oli olematus siis, kui lepingule alla kirjutati. nüüd ühtlasi on laiendatud impordiperioodi ja põhimõtteliselt on nüüd siis otsene kattumine Lõuna-Aafrika ja kohaliku toodangu vahel. Euroopa Liidu institutsioonid on viinud läbi ka eh, hinnanguid muuhulgas majanduslikule mõjule ja eriti, mis puudutab eh, mandariine ja see on siin petitsiooni esimene osa. teine osa räägib fütosanitaarsetest kontrollidest, erinevad eh, taimehaigused imporditud tsitruselistes on väga tavaline on avastatud juba kahe erineva haiguse juhtumeid ka Tuneesia apelsinidel näiteks. selliste haiguste mõju meile ökosüsteemidele ja ka rahva tervisele on vägagi problemaatiline. nii et petitsiooni teises osas soovitakse, et loodaks tõelised fütosanitaarsed kontrollid, mida teostaksid Euroopa Liidu asutused. vabandust, tõlgid soovivad, et räägitakse veidi aeglasemalt. nüüd meie Rahvaparteis ütleksime küll, et ime, et midagi veel hullemini ei ole läinud ja see peaks panema mõtlema ka Euroopa Liidu institutsioonid. Vaskes. <laughs> härra Vaskes, palun. Mr Vaskes. Muchas gracias, presidenta. suur tänu. kolmsada tuhat hektari, hektarit on tsitruseliste kasvatuste all Hispaanias äh, Ehm, sidrunid, mandariinid, apelsinid, äh, Valencia autonoomne piirkond on siin liidri rollis ja see ei ole mitte rikkus ainult Hispaania jaoks, vaid terve Euroopa Liidu jaoks. Euroopa äh, Liit äh, peab toetama seda sektorit. ja seega me oleme nõus sektori muredega, me usume, et on ohtu sattunud nende ellujäämine. jah, loomulikult on Lõuna-Aafrika Vabariigi tsitruseliste hind mõjutanud negatiivselt Hispaania äh, tsitruseliste sektorit, aga me ei saa piirduda vaid rahaliste küsimustega. nüüd kõigepealt, ähm, mis puudutab äh, ühist põllumajanduspoliitikat, me tahaksime ikkagi sellist poliitika, mis toetab äh, neid Äh, põlluharijaid, kes on äh, valmis edasi arenema. me peame suutma olla konkurentsivõimelised ka kvaliteedi mõttes ja mitte ainult äh, alandame järjest hindu. Hispaania aastal kaks tuhat kaheksateist importis tsitruselisi umbes nelja ja poole miljardi euro väärtus, väärtuses ja me siis peaksime kindlasti ka panustama sellesse sektorisse, millel on meie tuge praegu vaja. nüüd peavad olema siin vastastikuse klauslid ja peab olema ka automaatne kaitseklauslite kasutamise võimalus. eriti kui me räägin, räägime siin sanitaarnõuetest vastasel juhul on meil ebaõiglane konkurents, väidetavalt siis aga tegemist on õiglase konkurentsiga ja see, mis ei kujuta endast mingisugust koormat Euroopa Liidu tootjatele. nii et kõikidel nendel põhjustel soovime meie, et petitsioon jääks avatuks, täname. Next, Mr Ben Huber. järgmiseks härra Ben Huber. Danke sehr, Frau Vorsitzende und aitäh, äh, proua esinaine ja ma saan igati toetada seda, mida ütlesid eelkõnelejad, seda põhjusel, et tootmine on ka mujal suurenenud, kui vaadata impordi-ekspordi taset võrreldes teiste riikidega, siis olukord pole paremaks läinud no, no võib-olla üks protsent rohkem toodangut või importi, see võib tegelikult kuni kümme protsenti hindu muuta ja siin on see ka juhtunud. ma saan täiesti aru sellest olukorrast, milles on Hispaania põllumajandustootjad. nagu juba öeldud, siis siin peame olema ettevaatlikud, peame vaatama, kui kõrged on tootmiskulud mõningates riikides. näiteks tootmine Hispaanias on ju ka kulukas. me ei saa öelda, et et ähm, ka toodangut ja inimesi töödelda, too-, koheldakse samades äh, tingimustes. siis on taimetervise küsimus, taimekaitsevahendid. Euroopa toodangul on loomulikult kõrgem fütosanitaartase tagatud kui kolmandate riikide impordil, ehk siis äh, tähelepanu tuleks suunata just äh, tervisele ja nagu ütles komisjon, on tegelikult mitu varianti tootjaorganisatsioonidele oma toodangu turundamiseks on, neid on mitmeid variante, me peame mõtlema ka tootmisorganisatsioonide tugevdamisele ning oma fraktsiooni nimel eh, ütleksin seda, mida ütles ka juba mu kolleeg, et see petitsioon peaks jääma avatuks ja peaks olema kõikehõlmav raport selle kohta. aitäh ja proua Kiire Garcia! suur tänu! tundub, et sõnavõtjad on üksteisega nõus aga mina tahaksin rääkida paarist aspektid, millega viit-, millele viitas Euroopa Komisjoni esindaja. me räägime tsitruseliste tootmisest, kus tootmine on tegelikult allpool nõudlust. et tegelikult ei toodeta piisavalt tsitruselisi äh, mis rahuldaksid tarbijate eh, nõudlust ja seega imporditakse seda kolmandatest riikidest. nii juhtus siis ka eh, kaubanduslepingu eh, uuendamisel Lõuna-Aafrika Vabrak-, Vabariigiga. Euroopa Liidus enamus tsitruselistest on pärit just nimelt Hispaaniasse, mis siis on juhtunud äh, jah, siin nendes, selles sektoris võib olla struktuurseid probleeme, seda küll, kuid siiski, kuna viimases kaubanduslepingus on tehtud olulisi muudatusi, siis on see mõjutanud seda sektorit. kui seda ei, sellest seda ei mõista kaubandus peadirektoraat, siis põllumajandus peadirektoraat kindlasti saab sellest aru. nüüd ilma tollimaksuta periood, mis läheb kolmekümnenda novembrini. kolmekümnendal, kolmekümnes november tähendab seda, et siin on kaks nädalat, mis langevad kokku Valencia apelsinikoristuste perioodiga ja see tähendab seda, et siin ei ole vastastikuse nõuet sees lepingus, nii et ma tahaksin siiski komisjoni esindajale öelda, et viimastel aastatel on leidnud aset kaks olulist sündmust. esiteks, et alandati neid tingimusi, mis on suunatud tsitruselistele, mida imporditakse ja mida töödeldakse ümber, muuhulgas siis eh, mahla apelsinidele nii et äh, Lõuna-Aafrika Vabariigil on nüüd äh, leebemad tingimused. küll aga on Lõuna-Aafrika Vabariigis tsitruselistel äh, väga ohtlik haigus, milleks on Guignardia tsitrikarpa ja kui see Euroopa Liitu jõuab, siis võivad sellel olla väga rängad tagajärjed tsitruseliste kasvatajatele ja miks seda siis nii tehakse, sellepärast et siin on teatavad huvid selleks, et soodustada importi Lõuna-Aafrika Vabariikidest ja sellepärast pikendati seda äh, lepingut ja seda veel parematel tingimustel Lõuna-Aafrikale kui varem. nii et sellel on ilmselge mõju Euroopa Liidu äh, tootjatele, kes juhtumisi asuvad Valencias ja ma rõõmustan selle petitsiooni üle, sellepärast et nüüd on näha, kuidas on laiendatud seda impordiperioodi ja lõppkokkuvõttes kattub see meie kohaliku eh, tsitruseliste korjeperioodiga. ja edasi fütosanitaarsed aspektid rakendusaktiga aga otsustati lubada Lõuna-Aafrika Vabariigi apelsini eh, importi ja see kõik on mõjutanud oluliselt eh, Valencia eh, põllumajandussektorit. jah, loomulikult seal sektoris on mõningased struktuursed probleemid, aga struktuurseid probleeme on ka nende konkreetsete kaubanduslepingute puhul, mitte ainult Lõuna-Aafrika Vabariigiga kas see on siis juhuslik, et Euroopa Liidu kõige suurem konkurent äh, tsitruseliste osas ongi Lõuna-Aafrika Vabariik? nii et mis me siis tahame teha nüüd selle kohaliku tootmis, äh, tsitruseliste tootmissektori täiesti maatasa teha, ma seda nüüd küll ei usu. nii et on ilmselge mõju kaubanduslepingul sellele, et Euroopa Liidu ehk siis Valencia apelsinitootjad, äh, tsitruseliste kasvatajad on sellises olukorras nii et me soovime, et see petitsioon jääks äh, avatuks. ja hakkan kohe ka lõpetama. täiskogul kiideti heaks resolutsioon Euroopa Komisjoni rakendusakti vastu, mille eesmärgiks oli äh, lubada Euroopa Liidu tsitruselisi, millel, mille osas on teostatud äh, vähem kontrolle kui Euroopa Liidu toodangule nii et suure enamusega kiideti see heaks, nii et nüüd tuleb muuta seda konkreetset eh, tingimust ja tuleb eh, lõpetada ära need eelised, mis on antud Lõuna-Aafrika Vabariigi eh, impordile. okei okay., thank you, so no more. hästi, rohkem sõnavõtjaid ei ole. seega võtan asja kokku nii, et kõik kõnelejad ütlesid, et petitsioon peaks jääma avatuks. ja kui rääkida asjasse puutuvatest komisjonidest, siis tuletan teile meelde, et see petitsioon saadeti põllumajanduskomisjonile arvamuse saamiseks novembrikuus ja Intale, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonile kümnendal novembril. Agri ei ole vastanud, aga INTA on. INTA vastuses öeldakse, et petitsiooni võetakse arvesse komisjoni edasises töös. samuti on meil kirjalik vastus komisjonilt, aga me kuulsime muidugi ka, mida ütles komisjoni esindaja ehm, enne. eile, kaheksateistkümnendal veebruaril kirjalikult komisjon ütles, et ähm, seoses kaubandusstatistikaga ei ole komisjonil tõendeid selle kohta, et keeruline olukord turul oleks tekkinud selle tõttu, et ähm, tuli suurem import Lõuna-Aafrikast. ehk siis näete, on eriarvamused põhjuslikkuse osas. ühelt poolt komisjon, teiselt poolt parlament, ehk siis äh, tuleb jätkata tööga, et rohkem infot saada, ehk siis minu ettepanek oleks ka petitsioon avatuks jätta. ja ma ei tea, kas on äkki vajadus uuesti saata see Agrile, uuesti kiri Agrile, et äh, tuletada neile meelde, et põllumajanduskomisjon ei vastanud, kas see sobib? saalist öeldakse midagi mikrofonita. You, <laughs> you are member of Agri, so you Teie olete põllumajanduskomisjoni liige vist, ähm, äkki siis teie ka nõuate seda? mina olen ka põllumajanduskomisjoni liige, aga ka äh, härra Soido ja nii edasi ja nii edasi, mitu kolleegi, me oleme kõik siin põllumajanduskomisjonis. nii et kahtlemata mina seisan selle eest põllumajanduskomisjonis, aga mul oleks äh, vaja ka roheliste toetust. Our... ehk siis me kõik teeme kõik endast oleneva, et äh, Agri inimestega ühendust võtta, kindlasti võtavad need inimesed, kes sinna ka juba ise kuuluvad, aga jätkame siis sellega hiljem. vaatame siis nüüd edasi, mis järgmiseks. Armenov. Armenov. So petitions eight, eight. kaheksa, kaheksa, kuus, üks, üks, kuus, kaheksa aastast kaks tuhat kuusteist ja samuti üks, null, viis, üheksa aastast kaks tuhat üheksateist. Need on siis vastavalt erinevatelt Hispaania kodanikelt ja see puudutab Mar Menori kaitsmist petitsiooni esitajad on vist siin kohal, kaks tükki. kõigepealt proua Isabel Rubio Perez. Teil on sõna viis minutit. I don't see. I, I, I am not Isabel Rubio. mina ei ole Isabel Rubio, aga olen tema jurist, öeldakse saalist. siis teil on sõna. aitäh Murcia piirkonna elanikud, nagu ka teised ähm, Hispaanias ja Euroopa Liidus, ähm, tunnevad muret selle ökotsiidi üle, mis mõjutab turismi ja tervist ja mõjutab miljoneid inimesi selles piirkonnas, kelle sotsiaalmajanduslik heaolu sõltub äh, selle piirkonna heaolust. kui me esitasime selle petitsiooni komisjonile kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, siis oli juba näha selget eutrofeerumist Mar Menoris. ja nüüd see protsess osutus väga pikaks petitsioonide komisjonis ja olukord on läinud järjest halvemaks, on ähm, veealuseid taimi ja ka faunat surnud äh, väga suures koguses. pealegi on väga halvasti hallatud äh, Äh, vee äravoolu piirkonnas, see on toonud kaasa üleujutusi ja äh, on täiesti kontrollimatult äh, kasutusele võetud niisutussüsteeme ning linnastunud see piirkond samuti. nüüd komisjon viis läbi analüüsi ja ka Euroopa Komisjon on minimeerinud seda probleemi, väites, et kõik on korras, me oleme teinud kõik, mis vajalik. ja põhimõtteliselt väidetakse, et administratiivsed ja õiguslikud meetmed on täiesti piisavad selleks, et ära hoida ökotsiidi. tegelikult on aga see äh, Natura kaks tuhat kaitseala, tegemist on rannikulaguuniga. nüüd äh, Segura jõe äh, oruga tegelev organisatsioon on samuti sõna võtnud sel teemel, teemal ning on näha, et on täiesti ebapiisavad kõik need erinevad meetmed, mis on äh, Marve Nori äh, valgalas kasutusele võetud. eriti suureks probleemiks on äh, niisutused, äh, niisutussüsteemid, seda, neid kasutatakse täiesti lubamatult, me räägime siin üheksa tuhande kuuesajast hektarist ebaseaduslikust niisutuspiirkonnast ja siin endiselt ei ole sellele probleemile lahendust leitud, nii et tegemist on väga kiireloomulise olukorraga, Euroopa Liit peaks ära hoidma selliseid olukordi, tegelikult aga siin täiesti läbi kukutud ja ennetavat keskkonnaõigust ei ole kasutatud. näiteks võib tuua siin nitraadid ja ka veevarude kaitsmine nii et põhimõtteliselt ei ole Euroopa õigusnorme absoluutselt äh, Marme Nori valgalas ellu rakendatud. ei veeraamdirektiivi, ei äh, üleujutusi puudutavat direktiivi ega ka teisi, mida me mainime siin äh, petitsioonis. tegemist on Marme Nori näol tundliku piirkonnaga, eriti nitraadireostusele ole-, kuid ometigi lubatakse järjest kasutusele võtta niisutussüsteeme Euroopa Liidu peaaegu kõige kuivemas piirkonnas. nii et äh, põhimõtteliselt ei hallata Marme Noori kuidagi äh, tõhusalt. nii et põhimõtteliselt on lihtsalt äh, tühi paljas sõna kõlks see erikaitseala nii et me ei peaks mitte võimuorganitel lubama ainult nimetada kaitsealadeks piirkondi, vaid tuleb tagada ka nende tegelik kaitse. Marmenori olukord äh, tuleneb otseselt sellest, et saastatakse ebaseaduslikult, et sinna vooluva, voolavad nii väetised kui ka äh, taimekaitsevahendid ja samuti ka kaevandusjäägid. on, äh, oleme palju aastaid juba selle piirkonna eest võidelnud heaks on kiidetud mai-, meetmeid ikka ja jälle, aga tegelikult mingisugust kontrolli ei ole, ei ole ka tõhusaid meetmeid, mida, mida kasutatakse, nii et põhimõtteliselt on siin tõsiselt rikutud ökosüsteemi, me tahame juhtida tähelepanu sellele, kuidas administratiivselt tolereeritakse seda, mida Marmenoris tehakse ja seda Euroopa Komisjoni äh, Äh, nõusolekul põhimõtteliselt, nii et me tuleme siia Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi ette selleks, et juhtida tähelepanu seda, kuidas Euroopa keskkonnaõigus ei toimi. Äh, tegemist on ökosüsteemiga, mis on ju äh, pärit meie lapsepõlvest, inimesed sõltuvad sellest otseselt. olukord on väga murettekitav, me tahame, et tagataks inimõigused, inimeste õigus kasutada seda piirkonda ja elada seal me tahame, et petitsioon jääks avatuks, me soovime, et korraldataks visiit koha peale Euroopa Parlamendi saadikutele, et te näeksite ise oma silmaga, mis Mar Menoris toimub ja sellel järgnevalt tuleks töötada välja raport ja näidata, kuidas Mar Menor on pöördumatult kahjustatud ning viimaks me soovime ka Euroopa kes-, Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjonilt vastavat raportit. me soovime, et petitsioonide komisjon nõuaks Euroopa Komisjonilt eh, pidada kinni oma kohustusest jälgida seda, mis toimub, mis toimub Marmenori ökosüsteemiga. Marmenoril on vaja seda, et Euroopa Liit sekkuks energiliselt ning palun aidake meil päästa ökosüsteem, mis toidab tuhandeid inimesi. aitäh ja samuti on ka kõige värskem petitsioon selle esitaja kaks tuhat üheksateist aastast. kas äh, te olete kohal? ma ei näe petitsiooni esitajat. okei okay,, please, five minutes, please viis minutit, palun, mitte rohkem. esiteks tahaksin tänada komisjoni selle eest, et te võimaldate meile selle petitsiooni tutvustamist, me räägime olukorrast Marmenoris nii et kindlasti on teil võimalik tegelikult see olukord ümber pöörata. kolmkümmend aastat on kahjustatud seda laguuni ja äh, ma räägin siin äh, nii saastest äh, kui ka flora ja fauna suremisest. Euroopa Komisjoni Äh, vastustes erinevatele petsioonidele viidatakse sellele, et Hispaania ei täida äh, tingimusi, mis kaasnevad erikaitsealadega ega ka äh, keskkonnameetmetest ei pea Hispaania kinni. ja pidevalt on rakendatud vee raamdirektiivi artiklit neli punkt neli, mis on, miks, mis siis loob erandi Euroopa Komisjon on kinnitanud, et kohalikud võimuorganid on võtnud kasutusele teatud meetmeid, mis on nii juriidilist laadi kui ka tehnilist laadi, selleks et vähendada saastet Marve Nooris. muuhulgas äh, teaduskomitee loomine, äh, ja konkreetse äh, seaduse väljakuulutamine, mis näeb ette teatud kohustuslikud normid äh, põllumajandussektorile. ja seega loodetakse, et kui äh, keskkonnaõigust rakendatakse ellu korralikult, siis lahendatakse probleeme Marve Noori laguunis tegelikult aga ei ole olukord sugugi selline, ei ole olemas mitte mingisugust teaduskomiteed. ei ole kaasatud eh, mitte kedagi ümbritsevast kogukonnast. kakskümmend seitse aastat ei ole, kahekümne seitsme aasta jooksul ei ole suudetud heaks kiida, kiita seda meedet, mida nõuab Euroopa Liit keskkonnakavades, mis on ju vajalik selleks, et võimaldada selle normi ellurakendamist. siiamaani ei ole mitte midagi ette võetud, kuigi on näha, milline, kui kehv see olukord on, seda veel eh, ka üleujutustes detsembrikuus aastast kaks tuhat kolmteist on siin juba arutlusel olnud erinevad meetmed. on heaks kiidetud küll kelm, kolm erinevat seadust, mis puudutab põllumajandussektorit. viimane neist kaotab ära või vähemasti vähendab neid erinevaid meetmeid, mis olid ette nähtud varasemates õigusaktides, mis peaks vähendama eh, niisutust eh, või siis niisutuskultuuridele eh, suunatud hektareid nitraadid, mis on pärit intensiivsest põllumajandusest, on peamiseks süüdlaseks Marmenori ökosüsteemi äh, hävimisel ja mitte kuidagi seda äh, tegevust ei reguleerita ja selle kohta ei ole mitte ühtegi õigusnormi ja tegelikult äh, on piirkondlik valitsus hoopiski soodustanud sellise põllumajanduse arenemist. ja tegelikult ei ole mitte ühelgi valitsemistasandil Ehm, vastavaid meetmeid kasutusele võetud. nüüd on lihtsalt uus seadus, mis väldib, väidab, et eelmine seadus ehk siis on otsustatud, et nendest sajast meetmest enam mitte ühtegi ellu ei rakendatud, kuigi viiskümmend kuus neist pidid olema prioriteetsed kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, kui kiideti heaks see järjekordne kava, mida tuli siis pikendada aastani kaks tuhat kakskümmend seitse, siis oldi juba eh, kursis sellega, milline on klorofülli sisaldus laguuni vees. eutrofeerumine on jõudnud eh, maksimumini olukord läheb järjest kehvemaks äh, ökosüsteemi äh, sees. ja seda kõike vastavalt äh, siis veeraamdirektiivi artikli neli punkt neli. ja meie usume, et tegelikult võib see isegi rikkuda seda artiklit neli punkt neli, nii et lõppkokkuvõttes ja nagu me petitsioonis ka oleme nõudnud, tulge koha peale Mursiasse veenduge ise, milline olukord koha peal on. ja vaadake siis, mismoodi eh, meil asjad käivad. on eh, väga kurb näha seda, et loodus kõneleb, aga inimene ei kuula. Thank you. <clears throat> Now we are here. suur tänu. nüüd saab sõna komisjoni esindaja härra Jose Maria Ramos Borida, jah? suur aitäh, kõigepealt eh, tahaksin tänada petitsiooni esitajaid. komisjon soovib loomulikult ala ära, alati ära kuulata kõik pooled ja väga kasulik eh, informatsioon meile, täiendamaks meie endi andmeid esiteks tooksin välja selle, et komisjon on täiesti teadlik sellest, milline on Marme Nori ökoloogiline väärtus, tegemist on erakordse loodusliku piirkonnaga, mille kohta kehtivad erinevad Euroopa Liidu keskkonnameetmed. komisjon on nõus sellega, et jah, Marme Noor kannatab ökosüsteemi, ökosüsteem on jõudnud kriitilisse olukorda viimastel aastatel, tegutseda tuleb kohe selleks, et oleks võimalik seda ökosüsteemi veel taastada. nagu me teame, siis on see probleem pärit juba aastate tagant, aastal kaks tuhat kuusteist leidis aset oluline sündmus, mis kahjustas laguuni olukorda veelgi aastal kaks tuhat üheksateist sügisel erinevates, erinevate ähm, ränkade ilmastikutingimuste tõttu on selle ökosüsteemi olukord veelgi halvenenud. nüüd, mis puudutab põhjuseid, mis on viinud praegusesse olukorda, siis äh, kõigepealt väga intensiivne inimtegevus selles piirkonnas ja viitaksin siin kõikidele uuringutele, mis on läbi viidud äh, ka varem, aga eriti aastast kaks tuhat kuusteist, neid on mitmeid, äh, neid viiakse läbi veelgi. me räägime siin prestiižikatest teadusasutustest, äh, Hispaania väljaannetest, ülikoolidest ja me oleme varsti viitan ka nendele erinevatele meetmetele, mida on võetud kasutusele Hispaanias ökosüsteemi äh, kaitseks vastavalt nendele teadusuuringutele kõigepealt Euroopa Komisjon on pidanud püsivalt dialoogi Hispaania võimuorganitega Mar Menori küsimuses. on toimunud ka kohtumisi Brüsselis võimuorganite esindajatega ning Euroopa Komisjon on käinud kohapeal Madridis ja ka Murcias. Euroopa Komisjon on pakkunud nii tehnilist kui ka rahalist abi selleks, et Mar Menori äh, Äh, olukorda parandada, lisaks äh, dialoogile ja äh, koostööle Hispaania asutustega on komisjoni kohustus ka järg, jälgida seda, kuidas rakendatakse ellu Euroopa Liidu õigusakte. ja siin viitaksin kolmele direktiivile, vee raamdirektiiv, nitraadi, nitraatide direktiiv nüüd kõigepealt vee raamdirektiiv. Euroopa Komisjon avaldas kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal raporti, mis oli suunatud nõukogule ja Euroopa Parlamendile, mis käsitleb seda, kuidas on direktiivi ellu rakendatud liikmesriikides ja seal on ka lisad. Hispaanias, Hispaania puhul mainitakse just probleeme, mis tulenevad põllumajandussektorist, mis on spetsiifilised Hispaaniale. kolmandas hüdroloogilises kavas perioodiks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse tuleb eh, nende probleemidega arvestada ja ka Segura jõe eh, oru järgmises eh, tegevuskavas tuleb nendega arvestada. nii et tegemist ei ole mitte ainult soovitustega, vaid Euroopa Komisjon on alustanud ka kahte horisontaalset rikkumismenetlust Hispaania vastu, sellepärast et ähm, neid rikkumisi on üle terve Hispaania mitmetes autonoomsetes piirkondades, muuhulgas ka Murcias. edasi nitraadi direktiiv sügisel äh, kaks tuhat kaheksateist juba saatsime me kirja Hispaaniale ja viitasime sellele, et ei äh, teostada piisavat järelevalvet selle üle, mis toimub veekogudes. nitraadi direktiiv näeb ette tegevuskavade raames ka tugevdatud meetmete kasutusele võtmist. nüüd rikkumismenetluse tulemusena kahekümne kolmandal detsembril kaks tuhat üheksateist kiideti Murssias heaks dokument mis äh, näeb ette, et Marme Nori vett peetakse saastatuks põllumajandussektorist pärinevate nitraatidega. nüüd, äh, kui see piirkond on kuulutatud haavatavaks, siis tähendab seda, et peavad järgnema ka konkreetsed meetmed, tegevuskavad ja nii edasi, et vähendada nitraatide sisaldust. Euroopa Komisjon hindab seda, kas Hispaania ametivõimud on reageerinud adekvaatselt sellele. edasi elupaikade e, ja samuti lindude direktiiv. Natura kaks tuhat alad peavad olema kaitsealad ja peavad olema siis ka e, vastavad kaitsemeetmed ja äh, halduskavad. nii et nagu öeldud, siis on siin probleeme mitmeid, Mursia piirkond kiitis heaks oktoobris kaks tuhat üheksateist erikaitsealaks äh, ka äh, Marmenori piirkonna ning seega järgneb sellele ka konkreetne tegevuskava, nii et Euroopa Komisjon jällegi hindab Hispaania ametivõimude ettepanekut, et otsustada, kas rikkumismenetluse lõpuleviimiseks sellest piisab või mitte aastal kaks tuhat üheksateist kohtus Euroopa Komisjon Madridis Hispaania vastavate pädevate asutustega ja rääkisime Hispaania, vabandust, Euroopa Komisjoni raamtegevuskavast, eh, mis puudutab Natura kaks tuhat alasid Hispaania asutused võtsid endale kohustuse saata Euroopa Komisjonile lisainformatsiooni selle teema kohta, siiamaani me seda aga saanud ei ole. nüüd nii et see on siis äh, kokkuvõte rikkumismenetlustest, juriidilistest aspektidest lisaks, aga Euroopa Komisjon pürib, äh, püüab toetada Marmenori taastumist. juba minevikus on olnud erinevaid projekte, kuid äh, kõige olulisem on vast see, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatakse erinevaid projekte aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja ka integreer-, integreeritud territoriaalne investeering, see on siis uus instrument. seeläbi kaasatakse erinevaid Euroopa Liidu rahalisi vahendeid ühe konkreetse piirkonna heaks, et tagada selle piirkonna sotsiaalmajanduslik ähm, areng. nii et Hispaanias on äh, Marmenori jaoks olemas see integreeritud meede ja sotsiaalmajanduslikule mõjule loomulikult on eesmärgiks ka parandada laguuni keskkonna olukorda. siin äh, tulevad vahendid kalandusfondist ja regionaalarengu fondist kokku rohkem kui seitsekümmend miljonit eurot ja siis lisaks tuleb ka veel ähm, raha Hispaania eelarvest, nii et äh, need vahendid on olemas, neid kasutatakse erinevate projektide raames, mis peavad panustama olukorra parandamisse Marmenooris. ning äh, lõpetuseks tooksin välja mõned meetmed, mis on kasutusele võetud viimaste kuude jooksul äh, Hispaanias. ühte neist on juba mainitud, nimelt äh, Murcia autonoomne piirkond kiitis heaks õigusakti Marmenori täieliku kaitse kohta. see läks läbi juba Hispaania äh, või vabandust, Murtsia autonoomse piirkonna mm, assambleest edasi äh, selgub veel selle täpne juriidiline kuju, aga nii ehk naa, see juba on jõustunud. nii et tegemist on Marmenori täieliku kaitse seadusega ning edasi ka äh, nullsaastekava Marmenori jaoks. sellele peab eelnema siis keskkonnamõju hinnang, edasi ka teekaart, mis koondab enda alla väga erinevaid meetmeid, äh, mille raames äh, priorite-, prioritiseeritakse erinevaid meetmeid, mis on mõeldud Marmenori olukorra parandamiseks Hispaania on teatud väga tõsiste juhtumite puhul alustanud ka uurimist eh, marmenori eh, saastamise osas ja mitmed juhtumid on hetkel ka Hispaanias eh, kohtu ees. nüüd kokkuvõttes tahaksin öelda, et Euroopa Komisjon tegeleb selle teemaga edasi, loomulikult meie enda pädevuse piires otsime endiselt lahendust Euroopa Komisjoni hinnangul. kui rakendada ellu tõhusalt Euroopa Liidu keskkonnanorme, siis panustatakse kindlasti Marmenori keerulise olukorra parandamisse. seega on vajalik koondada erinevaid ressursse, kasutada ka Euroopa Liidu rahalisi vahendeid ja lähtuda alati adekvaatsetest teaduslikest andmetest. ning selleks, et tagada seda tüüpi piirkonna taastumine ja säilitamine on vajalik ka hea koostöö erinevate pädevate asutuste vahel, seda kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil. tuleb kaasata ka erinevaid sidusrühmi ning loomulikult ka eh, kodanikke. suur tänu komisjonile selle põhjaliku selgituse eest ja nüüd saavad sõna parlamendiliikmed proua Aguiar Garcia. suur tänu. kahetsusväärne on see olukord juba aastaid. tahaksin siinkohal kohal aga õnnitleda petitsiooni esitajaid, kui kodanikuühiskond ei oleks midagi ette võtnud Marmenori osas, siis ei oleks see probleem Murtsiast kaugemale jõudnud. nii et äh, jah, õnnitlused, et me üldse arutame seda täna siin, kuigi jah, loomulikult väga kahetsusväärsetel põhjustel ning äh, inimesed koha peal, kellel ei ole mitte mingeid muid huvisid, kui parandada elukvaliteeti kodulinnas ning eh, parandada keskkonna olukorda. Neid asju tuleb ikka oma silmaga näha, ei ole vaja siin lihtsalt jutustada. mina olen pärit Granadast, eh, üsna lähedal Mursiale ja esimene kord, kui ma kohale peale läksin aastal kaks tuhat kuusteist, see on siis neli-viis aastat tagasi, kui hakkas olukord väga kiiresti halvenema, kuigi jah, tegelikult probleeme oli juba kaua aega tagasi. tegemist on uskumatult kauni laguuniga. aga enam ei tule sinna mitte keegi. turistid enam ei tule, restoranid tühjad, hotellid tühjad. nii et nii on see tegelik olukord. nii et täielik tegude puudumine, me ei räägi siin poolest aastast. siin ma ei tea, eh, mida sinna tehtud on, sellepärast mitte ühestki kaitsemeetmest, keskkonnakaitsemeetmest ei ole mitte midagi kasu olnud, ei nitraadidirektiivist ega mitte midagi muud. aga ärge näidake näpuga äh, põlluharijatele, äh, sellepärast et äh, põllumajandussektoris tehti seda, mida Murcia äh, autonoomne piirkond neile lubas. Nad ei ole teinud mitte midagi ebaseaduslikku, mitte midagi sellist, millele ei oleks luba andnud Murcia kohalik või autonoomse piirkonna valitsus nii et kui seda tehakse ikkagi valitsemise tasandil, siis on see väga problemaatiline nii et mina ei luba, et süüdistatakse eh, põllumehi. muidu oleks, muidu ei oleks ju lubatud seda, mis tehti eh, Campo de Cartagenas. nii et lihtsalt eh, ei ole võimalik mingeid norme enam seal täita, sellepärast et kaevud on tühjad samal ajal aga rõõmustati väga selle üle, mida Cartagenas tehti. Murcia valitsus rõõmustas selle üle, põllumehed loomulikult mitte, aga ühesõnaga väga pikki aastaid kestab see asi jah, loomulikult ka riiklikult reguleeriti seda, mida tehti Segura jõe oruga. riiklikul tasandil on läbi käinud terve rida erinevaid tegelasi. nii et tuleb võtta ikkagi päriselt midagi ette, kes siis peab sekkuma. jah, rikkumismenetlus ja nii edasi. kliimamuutuse tõttu on keskkonnamõjud tohutud. Alcatarel ja teistes piirkondades on Cartagenas ja ka mujal inimesed jäänud ilma lausa oma kodudest ja seda kõike kliimamuutuse tõttu. nii et tuleb ikkagi nüüd äh, kiiremini tegutseda, tegutsema hakata, tuleb ka Brüsselis aru saada, et on vaja muuta kõike, jah, põllumajandussektoris küll, aga samuti ka linnaplaneerimises ja turismimudelis samuti nii et kõik need sektorid on põhimõtteliselt otsa peale teinud Mar Menori laguunile. lõpetuseks, neli aastat tagasi tõi Mar Menori laguuni nägemine mulle pisarad silma. nii et jah tundsin ennast väga kehvasti, aga kehvemini veel, kui kaks-kolm aastat tagasi kutsusid mind sinna ikka ja jälle Murcia ähm, ametivõimud, öeldes, et tulge, tulge, nüüd näete, kuidas asi on veel hullem. nii et äh, täiesti lahendamata probleem. lahendusi on aga vaja. ma ei tea, kas laguuni on võimalik taastada, ma loodan, et see nii on. samas loodan ka, et need vastutavad isikud vabandaksid ja võtaksid endale vastutuse. tegemist on tohutu sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnakahjuga. nii et paraku äh, läheb Murcia ja Campo de Cartagena ja kõik need naaberpiirkonnad ajalukku sellega, et kuidas ei tohi käituda nii et kui nitraadi direktiivi ei täideta, veeraamdirektiivi samuti ei täideta, ja uus minister peab tegutsema. ma ei tea, kas see olukord on pöördumatu või mitte. ma loodan, et olukord on võimalik parandada, nii et tuleb teha ära kõik endast olenev, tuleb toetada kodanikuühiskonda koha peal, kes õnneks on silma peal hoidnud olukorral, aitäh! <clears throat> aitäh! Gracias, eh, y... suur aitäh, kõigepealt eh, tahaksin tänada petitsiooni esitajaid, eh, kes on rääkinud oma seisukohtadest Marmenori olukorra suhtes ja on rääkinud ka sellest, mida saaksime ära teha. loomulikult on eesmärk pingutada ja seda on juba tehtud, nii et hoolimata poliitilistest värvidest tuleb aidata Hispaaniat. Mar Menor on tegelikult kõikide hispaanlaste pärand, jah, loomulikult see asub Murcia piirkonnas, aga tegelikult on tegemist olulise keskkonnaväärtusega, mida mujal Euroopas ei ole. mina ei ole pärit Murciat, mina olen hoopiski pärit Mallorcalt, aga ma ütlen kohe ära, et mulle on see teema väga südamelähedane. jah, ma olen nõus mõningate teie seisukohtadega. umbes pool aastat tagasi lõin juba kontaktid eh, teadlastega ja siis eh, juba igapäevaselt suhtlen nendega umbes pool aastat ja siin rahustuseks oma äh, kolleegile ütlen, et ei, olukord ei ole pöördumatu, see laguun on võimalik päästa, aga tegutseda tuleb kohe. olen kohtunud erinevate sidusrühmadega, olen kohtunud Fernando Lopetiga, kes on kes juhib Valencia piirkonna autonoomset valitsust ja nii edasi nii et jah, ma mõju, ma mõistan seda, et te olete mures, aga nagu komisjon on selgitanud, siis me oleme teadlikud sellest probleemist. ja äh, muuhulgas ka sellepärast, et äh, on palutud abi komisjonilt ja seda olen teinud ka mina, nagu kommenteeris ka juba komisjoni esindaja nii et jah, rõõmustagem selle üle, et on võetud kohustus, komisjon on teinud seda kirjalikult, suunata selle äh, marmenori taastamisele teatud eelarvevahendid. nii et mitte mina üksi ei ole pingutanud selle nimel, vaid äh, seda on teinud ka praegune Murcia autonoomse piirkonna valitsus. näiteks marmenori äh, täieliku kaitse seadus, samuti kaistavate liikide eh, nii-öelda panga loomine. oluline on aga rääkida mitte ainult asja ühest poolest, vaid ikkagi kõikidest faktidest. jah, loomulikult on väga kahju, et Hispaania eh, valitsus ja keskkonnaministeerium tundub, et äh, tekkis selline nii-öelda äh, teatav äh, halvatus eelarvevahendite osas, nagu ütles minu kolleeg proua Aguilera. nii et Hispaania valitsuselt tuleb nõuda, et nad suunaksid eelarvevahendeid sinna, sellepärast tundub, et Murcia kodanikke ei kuulata, sellepärast et neid ei ole lihtsalt kuulda võetud. ühesõnaga, mul ei ole vaja neid asju selgitada, ma olen käinud, olen näinud, olen kohtunud erinevate esindajatega. aga üritan ikkagi mõelda positiivselt. meil on vaja liikuda edasi ja vaadata, kuidas me saame selle eh, suurepärase Marmenori laguuni taastada Mursi autonoomse piirkonna valitsus on näinud ette umbes viiskümmend kuus miljonit eurot. siin Euroopa Komisjonis läbirääkimised käivad, mina ise soo-, soovin, et see summa oleks suurem kui viiskümmend kuus miljonit, aga oluline on see, et kaasatakse probleemi lahendusse kõik pooled, sest siin ei ole mingisuguseid poliitilisi värve ega kuulumisi, me peame kõik siin olema sinised, nagu seda peaks olema ka Mar Menori laguun. nii et meie kohustus on seda teha, jah, mina ei ole pärit mitte Mursiast, hoopiski Mallorcalt, aga ikkagi mul on seesama südamelähedane. nii et ärgem tehkem poliitikat, tegutsegem ühiskoos, jätkem institutsioonid sinnapaika vähemasti poliitilises mõttes ja äh, tegutsegem nii et me peame näitama, et ka institutsionaalselt me suudame olla eh, selle, nende ülesannete kõrgusel, mida kodanikud meist eeldavad. suur aitäh. kõigepealt tänusõnad ja õnnitlussõnad eh, petitsioonide esitajatele, kes on toonud selle teema siia meie komisjoni nii palju aega, nii palju aastaid, mõned teist juba rohkem kui kakskümmend aastat äh, on selle teemaga tegelenud. kakskümmend aastat tagasi esitati esimene petitsioon selle teema kohta Euroopa Parlamendile, nii et see ei ole mingisugune uus teema, mis nüüd on esile kerkinud paar-kolm aastat tagasi. nagu te kõik teate ja nagu on ka öeldud, on tegemist Euroopa Liidu kõige olulisema soolase veega laguuniga. nii et tegemist on täiesti pretsedenditu keskkonnakahjuga. eutrofeerumisest on siin juba räägitud, me nägime ka videot sellest, kui laguun on, kuidas on näha, et laguun on täiesti äh, roheline, miljonid kalad on surnud põhimõtteliselt selles nii-öelda surnumeres. võib juhtuda tõesti, et asi viib ökotsiidini ehk siis äh, laguun lihtsalt sureb. laguunis on kuus erinevat äh, erikaitseala, mida reguleeritakse elupaikade äh, direktiivis ja kuus erikaitseala, mida reguleeritakse äh, Äh, linnudirektiiviga. Euroopa Parlament, aga ka Euroopa Komisjon peavad tegutsema kohe, et probleem lahendada. viimastel aastatel jah, äh, põhjuseid on mitmeid, nendest on räägitud, on aga äh, piirkond täielikult transformeerunud, nagu ütles minu kolleeg proua Aguilera, siis on Äh, kasutatud nitraate täiesti kontrollimatult, äh, rikkudes nitraadidirektiivi ja tegemist on tegelikult äh, ühe sellise Hispaania autonoomse piirkonnaga, kus ei ole põhimõtteliselt territooriumi planeeringut üleüldse olemas. me oleme ainus autonoomne piirkond Hispaanias, kus ei ole mitte mingit sellist planeeringut üleüldse ja edasi veel ka kaheksakümnendate aastate kaevandustest äh, pärit äh, jäätmed äh, ja reostus, samuti laevatehased ja nii edasi, nii et keskkonnaprobleem, sotsiaalne probleem, majanduslik probleem, miljon inimest kannatavad majanduslikult selle all, mis Marmenoris toimub ja lisaks veel poolteist miljonit inimest Mursia piirkonnas, keda äh, mõjutab see olukord kas siis emotsionaalselt, keskkonna äh, mõttes või äh, kuidas iganes, nii et äh, põhimõtteliselt on meil kaks nõudmist. esiteks, me soovime, et meie komisjon edastaks keskkonnakomisjonile soovi korraldada külaskäik, visiit Marmenori meie soovisime seda äh, tegelikult juba petitsioonide komisjonis, aga äh, kolm nädalat tagasi sellele me toetust ei saanud teatavatest poliitilistest fraktsioonidest. nii et me soovime siis esitada selle palve keskkonnakomisjonile, et kohtutaks kohapeal keskkonnaorganisatsioonidega, vabaühendustega, kes võitlevad Marmenori äh, päästmise eest et oleks näha, mis põhjustel Marmen Orr sellisesse olukorda on jõutud ja millised oleksid lahendused. nüüd teine palve, hakkan juba lõpetama. jällegi palve nüüd Euroopa Komisjonile, mille esindaja rääkis meile mitmetest erinevatest teemadest, aga siiski eh, on siin puudu sellest, et Euroopa Komisjon oleks otseselt eh, tegev koha peal nii et selle asemel, et minna Madriidi, tuleb ikkagi minna koha peale, sellepärast et kui oled oma silmaga näinud, mis seal on, siis äh, muutuvad asjad radikaalselt, nii et kui sa oled oma silmaga näinud, mis see värvi see laguun nüüd on, siis on pärast asjad hoopis teistsugused. nii et tuleb minna koha peale, tuleb äh, vaadata seal kohapeal murses ringi ja äh, jätkuvalt siis töötada välja raport loomulikult jah, rikkumismenetlused ja samuti ka sanktsioonid ja nii edasi ja järgmises mitmeaastases finantsraamistikus eelarves loodaks ka spetsiifilised eelarveread Euroopa Komisjon rääkis sellest integreeritud meetmest, mis äh, tegelikult kiideti heaks juba mõnda aega tagasi, aga konkreetseid tulemusi näha ei ole olnud. nii et äh, Keskkonnakomisjon peab tegema oma tööd, Euroopa Komisjon samuti ja meie loomulikult äh, siis jättes selle petitsiooni avatuks. suur aitäh teile! Thank you, Mr Wise, please. aitäh, härra Wise, palun. aitäh, esinaine, ma ei hakka eh, kordama kõiki neid ehm, kiidusõnu piirkonnale, ökoloogilisele pärandile, Euroopale ja nii edasi. ma kommenteeriksin pigem seda olukorda, milles me oleme. me oleme kolmkümmend aastat sellest probleemist teadlikud olnud, meil on siin ilmselge näide kohalikust omavalitsusest, kes ka, kas ei suuda või ei taha eh, rakendada Hispaania ja Euroopa Liidu õigusakte ma ütleks isegi, et siin on märke sellest, et täiesti teadlikult rikutakse seadust, millest siis kas vaadatakse mööda või isegi aktsepteeritakse seda. proua Aguilera ütles, et ähm, põllumajandustootjad teevad ainult seda, mida lubatakse. jah, see kaevude küsimus on küll olemas, aga on ka nitraatide küsimus, nitraadid tulevad äh, põllumajandusest. mina olen ka põllumajandustootja ärge must valesti aru saate, aga ma ütleksin, et isegi kunstlike väetistega on võimalik eh, vastutustundlikult põldu harida ja nitraate peaks minema ikka tohutult palju, et selline olukord tekitada, nagu Marmeoris, see peab väga-väga kaua kestma, väga palju aineid peab jõudma sinna. mitte keegi ei suuda mulle selgitada, kuidas aastate, aastakümnete jooksul ebaseaduslikku reovett Marmenori on juhitud nõnda, et ametiasutused isegi ei tea, mis toimub, sellest on teadlikult mööda vaadatud. ma tean, et Rahvapartei on seal pukis olnud ja nüüd on sotsiaaldemokraadid valitsuses küll. ehk siis ma tervitan seda, et sotsiaaldemokraatide poolelt on nüüd üleskutse, et läheks sinna lähetusega või isegi peaks hakkama karistama Eh, rikkumismenetlusest, kui rääkida mind positiivselt, üllatab see, kui palju komisjon on juba teinud omalt poolt, aga rikkumismenetlus kaks tuhat viisteist ei olnud mingit mõju, kaks tuhat seitseteist polnud mõju, igasugused tegevused, petitsioonid ikka ei ole mõju. ehk siis meie jaoks on küsimus selles, kuidas saame meie Hispaania kodanikele äh, anda lubaduse, et me kaitseme keskkonda, kui me oleme andnud Natura kaks tuhat staatuse näiteks. me peame neid tulemusi pakkuma, vastasel juhul ei tohi ka üllatuda, kui kodanikud ei usu isegi enam Euroopa Liitu. ehk siis meie ülesanne on teha nii, et koha peal märkimisväärselt ja kiiresti olukorg, olukord muutuks. ma võtaksin siin äh, nüüd äh, Hispaania kolleegide sotsiaaldemokraatide äh, ettepaneku üles, et et äh, karistame siis, vaatame ÜPP rahastust. minu riigis on nii, et kui reegleid ei täideta ja selline nitraatide ähm, nitraatidega toimunu tähendab küll seda, et reegleid ei täideta, siis võib põllumajandustoetusi hakata vähendama, meie ju rahastame sellist põllumajandust. ma äh, ka Sedanose äh, sõna osavat kolleegi meenutaksin, ähm, eelmine ÜPP ettepanek, mida mina ja ka proua Aguilera läbi rääkisime, seal pakuti välja, et põllumajandusstrateegia jätkuks samamoodi nagu varemgi, et ei oleks ökoloogilise ülemineku osas nii ambitsioonikas, ei oleks mahetootmise osas nii ambitsioonikas, jah, mahetootmine on võimalik, mille puhul siis muide kasutatakse sellist väetist, mis ei saasta nitraatidega põhjavett Äh, isegi tegelikult saab ju ka va-, kunstlikke väetisi kasutada vastutustundlikult, ehk siis mina ütleks, et ärme anna ÜPP raha, kuni ei täideta neid samu reegleid, mida kõik põllumajandustootjad peavad täitma Euroopa Liidus ja minu jaoks oleks see küll muutvaks teguriks. sest kui tootjad näevad, et toetusi neile enam ei maksta, sellepärast et nad äh, maastikku ja vett nõnda ei kohtle, nagu see reeglitega ette on nähtud, siis ma arvan, et me hakkaks nägema märkimisväärseid ja koheseid muudatusi põllumajandusstrateegias ja see omaks ka positiivset mõju Marme noorile. ehk siis ma võtaks üles selle sotsiaaldemokraadist kolleegi, Hispaania kolleegi üleskutse, lähme koha peale, teeme lähetuse, kui siin selleks enamust ei ole, siis võib-olla keskkonnakomisjonis on Lähme kohale, vaatame, me võime minevikus üle kurta, ma ju kurtsin oma sõnavõtus ka, aga see ei aita marmenaari, see ei aita kodanikke. teeme nõnda, et äh, lõpuks tunnistame endale, et viimased kolmkümmend aastat on asjad läinud valesti, lähme kohale ja panustame tegelikesse muudatustesse. aitäh härra Vaits selle emotsionaalse sõnavõtu eest, härra Brandkuber. aitäh ma tänan teid sellest, et mulle sõna andsite ja ma tänan ka petitsiooni esitajaid sellest, et nad on täna kohal. ma kõnelen lühidalt. samuti väljendaksin tänu Euroopa Komisjoni ees nendepoolsete kommentaaride eest, mis eh, tõesti selgitasid juba rakendatud meetmeid. jutt on piirkonnast, kus on viimaste aastate jooksul olnud palju ebaõnnestumisi ma ei hakka siin arve välja tooma, sest kolleegid on selle töö juba ära teinud. ma ei hakka ka kedagi süüdistama, sest et kolleeg tegi seda juba. aga ma olen veendunud, et mitte ainult Euroopa Liit, vaid ka kohalikud ja riiklikud asutused peavad siin vastutust kandma, ka nemad peavad kiiresti liigutama ja tegema koostööd selleks, et probleem lahendada ja loomulikult tuleb võtta kasutusele kõikvõimalikud meetmed meie ökosüsteemide ja keskkonna kaitseks, tuleb tagada, et on käegakatsutavad edasi, edasisammud olemas. aastal kaks tuhat üheksateist ja varemgi on selliseid petitsioone esitatud ja seda kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta petitsiooni peaks kasutama selleks, et avaldada survet me saame toetada ka ettepanekut selles osas, et keskkonnakomisjon, ENVI, peaks olema asjaga seotud, võib-olla tõesti faktituvastusmissioon oleks hea mõte. ma jätan selle avatuks äh, ka teiste petitsioonide osas, aitäh. suur aitäh, kõigepealt kõigile neile, kes täiesti heas usus, ilma igasuguste poliitiliste tagamõteteta on eh, tulnud siia selleks, et eh, taastada Mar Menor. mina tunnen seda piirkonda väga hästi. ma mõistan, milline keskkonna või looduslik väärtus see meile on ja minu lapsed esimest korda käisidki mere ääres just nimelt Marmeroni äh, laguunis. nii et loomulikult jah, väga kurb olukord. ja mitte ainult mina ja pere ja lähedased, äh, tuttavad, kõik kannatavad tegelikult selle all. lisaks äh, olen ma näinud ka, kuidas on kannatanud piirkondliku valitsuse liikmed ja ka inimesed, kes pole sugugi seotud poliitilise maailmaga, kes on näiteks teadlased. ma ei ole nõus sellega, et Marmenori kaitsega tegelevad eh, mõned mingisugustel ideoloogilistel põhjustel tegemist on inimestega, kes võitlevad Marme Noori eest juba mitmeid aastaid ja teevad seda ka edasi. ja nüüd, mida on teinud Murcia valitsus Marme Noori nimel? seadusandlikult investeeringud keskkonnasäästlikkusse, teadlikkuse tõstmine ja nii edasi, siin on terve rida neid näiteid, küll aga on mul ainult paar minutit ning mida on tehtud selleks, et eh, jõustada kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta keskkonnanõudeid. ja kui läbipaistvalt on seda tehtud, eh, muuhulgas ka näiteks kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eh, halduskava osas ma võiksin äh, tuua välja kõik need äh, ühendused, organisatsioonid, kes on koostööd teinud äh, piirkondliku valitsusega. siin on mul ka Marve Nori täieliku kaitse seadus eelmisest aastast, kus on täpselt samasugune läbipaistev sotsiaalne, sotsiaalse kaasatuse mudel sees. kaheksa miljonit erakorraliste meetmetena novembrikuust saadik on juba investeeritud, nüüd äh, hiljuti see heaks kiidetud viiskümmend kuus miljonit aga tundub, et siin on mõned inimesed, kellele see tegelikult huvi ei paku. siin on inimesi, kes tahavad politiseerida äh, seda teemat, äh, mis on tegelikult ju nii oluline, me räägime terve laguuni äh, taastumisest. nii et kuulates siin sotsiaaldemokraatidest parlamendisaadikute sõnavõtte, siis ütleksin neile järgmist. tundub, et Sanchez keeras selja Murcia piirkonnale siis, kui Murcial oli nende toetust väga vaja. põhimõtteliselt on Hispaania äh, Äh, peaminister nagu sisse kirjutanud oma strateegiasse, et mida halvemini läheb Mursial, seda paremini läheb temal endal. nii et äh, kasutatakse neid programme lihtsalt äh, relvana Rahvapartei vastu. kõigepealt toodud tulvaveed, pärast mida käis peaminister ka koha peal Mursias siis äh, paar pilti ja siis äh, Moncola paleesse tagasi. ja järgnes sellele äh, null investeeringuid. kallis kolleeg Aguilera, need summad tegelikult läksid aga hoopiski Katalooniale. nii et uskumatu, et lojaalseid inimesi karistatakse ja ebalojaalseid aga premeeritakse. nii et Hispaania valitsus ei ole äh, mitte mingisuguseid investeeringuid teinud, küll aga Murcia valitsus pöördus Euroopa ähm, investeerimispanga poole, et äh, saaks sealt äh, summasid selleks, et taastada laguun ja küll aga otsustas Hispaania valitsus äh, käe ette panna sellele protsessile ja mitte lasta Mursi valitsusel tegutseda. ja seda põhjusel, et kõigepealt tuleb tõsta makse ja alles siis hakata kuskilt raha laenama. nii et see oli tsitaat. nii et kui Sanchez, Hispaania peaminister, ei suuna mingisuguseid vahendeid Mursiasse, ja ei luba ka Euroopa Liidu vahendeid kasutada, siis on ju ilmselge, et ta ei tunne mitte mingisugust huvi selle üle. nii et äh, meil Rahvaparteis on ikkagi huvi äh, selle vastu, et paljastatakse äh, silmakirjalikkus, me peame tegema koostööd teadlastega, kodanikuühiskonnaga. Marme Noor peaks olema riigi huvides meile kõigile valmistab muret Marme Noori tulevik. nii et ulatagem käsi meie kaaslastele ja tegutseme üheskoos, et lahendada see väga keeruline probleem. härra Urtasun soovib sõna, kes ei ole veel sõna võtnud ja proua Sira, kes sai juba sõna, ei, ei ole veel sõna saanud, siis kolleeg Urtasun kõigepealt äh, ja siis eh, teised kolleegid. ma räägin väga lühidalt. ma tahtsin eh, lihtsalt öelda, et tegemist on eh, petitsiooniga. petitsiooni esitajad ja komisjon on näidanud, et ilmselgelt on rikutud Hispaania või vabandust, Euroopa Liidu õigusakte. ökosüsteemi on kahjustatud ja sellele me, sellega me peaksimegi tegelema nii et ilmselgelt on siin midagi rikutud, kuidas seda on tehtud, tuleb tagada, et nüüd peetakse ikkagi nendest õigusnormidest kinni ja nii edasi. nii et ei ole mõtet hakata siin korraldama mingisugust Euroopa Liidu äh, poliitiliste parteide vahelist kemplemist, mis on äh, kergelt ebameeldiv, nii et jah, siin on rikkumine, kuidas dokumendid on selle kohta täiesti olemas, petitsiooni esitajad on seda näidanud, nii et keskendugem siiski lahenduste leidmisele. nii et leppigem nüüd kokku, millised ettepanekud, võib-olla siis äh, minna koha peale, raport, äh, pädevad äh, kom-, komisjonid peavad sellega tegelema, aga siin on ju petitsiooni esitajad, kes, kellel on päriselt mure konkreetse õigusnormi rikkumise pärast ja selle asemel meie siin tekitame mingisugust poliitiliste parteide vahelist kaklemist. aitäh! suur aitäh petitsiooni esitajatele. kurb vaatepilt ilmselgelt täiesti kohutav on näha seda, kuidas keskkonnaalaselt eh, on terve eh, piirkond põhimõtteliselt kokku varisenud, ometigi on see aga looduslikult nii väärtuslik. mina olen nõus kolleeg Urtasunniga, et väga kahju on sellest, et siin kasutatakse seda foorumit selleks, et Ehm, mingitel täiesti muudel eesmärkidel, minul oleks äh, meeldinud aga selline üleskutse nüüd tegutseda üheskoos ja nii edasi oleks valitsenud ka siis, kui me ise tegime ettepaneku saata ehm, meie komisjoni äh, delegatsioon Marvenoori, sellepärast et me juba oleme teinud neid ettepanekuid, mida siin täna ähm, arutatakse, nii et kui sa seisad ise seal laguunis ja jalad vees ja vaatad, mismoodi siis üks piirkond kokku variseb ja mitte ainult keskkonnaalaselt, vaid ka sotsiaalselt ja nii edasi, siis on see hoopis täiesti teine teema. nüüd vastavalt andmetele ja mida ja teaduslikele andmetele on vaja see probleem lahendada kohe. nii et meie peame seda prioriteetseks teemaks ja tuleb minna koha peale vaatama, mis seal toimub. konkreetne Hispaania valitsus võttis vastu otsused toetada teatavat mudelit, mis toetab põllumajandust, mis jah, loomulikult on olnud täiesti seaduskuulekas, aga teinekord ka mitte, on ka täiesti ebaseaduslikku põllumajandust seal piirkonnas, mis on panustanud äh, Marmenori ökosüsteemi kokkuvarisemisse. nii et jah, jube tore, et praegu on siin terve rida inimesi, kes kõik tahavad koostööd teha ja nii edasi, aga oleks tore olnud, äh, kui te oleksite meid toetanud siis, äh, kui me tegime juba ettepaneku selleks, et Marmenori koha peale minna nii et äh, ilmtingimata on vaja jätta see petitsioon avatuks, tegemist on äh, surve avaldamise mehhanismiga. nii et me ei räägi siin mitte ainult ressurssidest või selleks, et äh, kelle poole peal see pall parasjagu on, me räägime konkreetsetest vahenditest, mis on suudetud konkreetsetesse meetmetesse kohe praegu. nii et loomulikult äh, teeme oma tööd keskkonnakomisjonis, aga meie komisjon ju samuti vastutab. meie peame samuti osalema äh, äh, delegatsioonis, mis läheb Marmenori koha peale. nüüd edasi nõuda raportit või öö, olukorra kohta Murcia piirkonnast, millised on need meetmed selleks, et öö, lõpetada põllumajandustegevuse viieteistkümnel tuhandel hektaril, kus seda tehakse täiesti ebaseaduslikult hetkel Campo de Cartagenas. ja kuidas äh, tagada äh, Mar Menori äh, optimaalne taastamine, suur aitäh! suur tänu, proua Aguilera, palun! Únicamente quería aclarar un aspecto que se ha referido el señor Vaiz. nüüd vastuseks põllumajandusmudeli äh, kohta. ma ütlen, et põllumajandus, mida viimased kakskümmend aastat äh, seal näha on olnud, ma ei äh, ütle, et see on ebaseaduslik, seda on lubatud. jah, tõepoolest on ebaseaduslikke kaeve ja nii edasi aga seda ju lubatakse, ehk see kõik ei tekkinud ju paari päevaga. mitte, et ma nüüd toetaks sellist põllumajanduse mudelit, aga ärgem süüdistagem ainult seda põllumeest, tema ei ole ainus süüdlane ma ei tea, kas mul on siis nüüd äh, siin äh, vaja natukene tõlkida, sellepärast et ma ei saanud aru, mida härra Thoido ütles, nii et äkki siis äh, tõlgid selgitavad, mida ta silmas pidas. nii, ärge nüüd seda arutama hakkaks. härra Thoido, palun, ja siis hakkame lõpetama. suur aitäh, mina tahaksin selgitada kahte asja. kõigepealt Euroopa Rahvapartei ei olnud vastu delegatsiooni saatmisele koha peale, lihtsalt meil olid teised prioriteedid. me tahtsime, et see delegatsioon läheks sinna toetuseks. Läheks mujale ja tegeleks ETA poolt tapetud inimeste küsimusega ühesõnaga, algusest peale on siin räägitud Murcia valitsusest teatava äh, tooniga ja minu arvates oleks vaja seda tooni muuta. nii, suur aitäh, seega on see teema siis läbi võetud ja nüüd, et võtta asi lõplikult kokku, siis on kaks, kaheks minutiks sõna kahele petitsiooni autoril, palun teil on sõna. suur aitäh. Marme noor poliitikat ei mõista, küll aga mõistab ta seda, et meil on hetkel kümme tuhat hektarit eh, niisutussüsteemidega ebaseaduslikku eh, piirkonda. Euroopa Parlament peaks aitama meil eh, tagada seda, et normidest kinni peetaks. Euroopa komisjon ja plaanid ja kavad ja nii edasi, jah, seda kõike tehti põhimõtteliselt eh, viimase päevadega pärast seda, kui terve hulk eh, kalu eh, surnuna rannikule ilmus. nii et meie peame seisma siin ikkagi marmenori eest ja mitte millegi muu. suur aitäh ja sõna on teisel petitsiooni esitajal, palun. kaks minutit on teil kummalgi, et harva juhtub äh, seda, et petitsiooni esitaja ei kasuta ära kogu enda kasutada olevat aega. nüüd palun, härra Alvarez. mina tahaksin omakorda tänada äh, teid ettepaneku eest jätta petitsioonid äh, avatuks, ehk siis mitte ainult üks, vaid kõik need väga oluline, nagu siin on öeldud, et see, mida Murses tehakse, on tänu sotsiaalsele survele näitab ilmselgelt äh, seda, äh, kui oluline see teema on, kolmekümnendal oktoobril Cartagena linnas tänavatel viiskümmend tuhat inimest selle äh, Marmenori nimel. nitraadidirektiivi mittetäitmine, rikkumismenetlus ja nii edasi, nii et kui me tahame, et midagi hakataks peale Marmenoriga, siis tuleb petitsioonid avatuks jätta ja surve säilitada nüüd probleem on väga lihtne. on äh, seal teatav põllumajandusmudel, mis ei sobi kokku selle, seal äh, sealse ökosüsteemiga, nii et kas siis tuleb muuta seda Campo de Cartagena põllumajandusmudelit või siis ei saa loodus lihtsalt seal ellu jääda, nii et kui me tahame, et Marmenauri ökosüsteem ellu jääks, siis tuleb lihtsalt põllumajandust hakata teistmoodi korraldama. seitsekümmend viis protsenti saastest, mis jõuab Marmenauri laguuni, on pärit põllumajandusest. nii et seda on öelnud ka Äh, Murtsia ülikooli ökoloogia ähm, osakond. suur aitäh, nüüd äh, olles äh, petitsiooni esitajad ära kuulanud, sõna on võtnud erinevate fraktsioonide esindaja, esindajad, samuti Euroopa Komisjon, meie ettepanek oleks jätta petitsioonid avatuks ja sooviksime ka Hispaania valitsuse ökoloogilise ülemineku ministeeriumilt Eh, informatsiooni, mida eh, siis on tehtud selleks, et Mar Menori ökosüsteemi kaitsta, mida on tehtud ära põllumajanduse osas, tahaksime ka Mar Menori äh, haldusorganilt informatsiooni selle kohta, et mida on tehtud ja eriti, mis puudutab just detsembri seadust, mida sellega täpselt ette nähakse ning kust tulevad rahalised vahendid äh, nii et me sooviksime veel lisainformatsiooni, eriti mis puudutab investeerimiskavasid, mille eesmärgiks on marmenoori kaitsta. ühtlasi anname ka keskkonnakomisjonile eh, need soovid edasi. suur aitäh petitsiooni esitajatele, et te siia tulite. Eh, meie jaoks on tegemist nii-öelda uksega Euroopa Liidu institutsioonidesse kõigile kodanikele, nii et suur aitäh teile ja loodetavasti suudame me kõik üheskoos kaitsta Marmenori. Lähme edasi järgmise petitsiooni juurde, milleks on punkt üksteist päevakorras petitsioon üheksa viis kuus murd kaks tuhat üheksateist, mille on esitanud Saksamaa kodanik tegevusrühma Trailender regioon Gegendihange nimel ehk siis kolme riigi piirkondi hange tuumajaama vastu nimel. kohal on ka petitsiooni esitaja, tervitame teda siin ja nagu te teate, siis petitsiooni esitajal, nagu te teate, jah, ühesõnaga paluksin vabandust. palun, kes te lahkute ruumist, siis tehke seda vaikselt me peame minema edasi järgmise petitsiooni juurde. petitsiooni esitaja soovib, et teda kuulatakse. nii et viis minutit ja siis lõpetuseks pärast veel kaks minutit. palun. Very much, welcome. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des proua esinaine, petitsioonikomisjoni liikmed, komisjoni esindajad. aasta tagasi käisin siin esimest korda rääkimas Diange'i probleemist Aacheni piirkonnast ja petitsioonikomisjon võttis tollel otsuse küsida komisjonilt rohkem infot, pöörduda ametivõimude poole, paraku pean tõdema, et midagi ei ole toimunud vahepeal ja seega kordaksin lihtsalt üle oma väga kiireloomulise soovi olen Ahni kohaliku omavalitsuse e-, ka tegel-, ka seotud, tegelen, esindan ühte vabaühendust, mis koondab sadasid vabaühendusi, tegelikult kaheksa miljonit inimest elab selles piirkonnas ja nende turvalisust ja ohutusest tahaksin siinkohal just rääkida. sest äh, turvaküsimuste suhtes on hulk äh, kahtlusi, mis puudutab äh, Tianš kaks tuumaelektrijaama. pärast äh, aastast pea, peatamist äh, taaskäivitati tuumaelektrijaam novembris kaks tuhat viisteist. selle ohutuse suhtes on suuri äh, küsitavusi, ta on olnud käigus aastast kaks tuhat kaksteist. aastal kaks tuhat kaksteist jaanuaris kaks tuhat kaksteist kõigepealt peatati. probleemiks olid mõrad. aastatel kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist otsustati seda käivitada, kaks tuhat neliteist operaator ütles, et pragude arv on kasvanud ja olemasolevad praad olid veelgi kasvanud laienenud ja jällegi suleti tuumajaam. seejärel koostati uurimus, mis oli üsnagi põhjalik ja novembris kaks tuhat viisteist otsustati, et diamann kaks tuhat viisteist tuleb jälle kasutusele võtta. mitmed sõltumatud teadlased, eksperdid ja ka ekspertide rühmad on pärast seda täheldanud, et äh, Belgia ametivõimude poolt esitatud dokumendid ei ole olnud äh, täielikud ja neid ei saa kasutada aluseks, on ka muid äh, usalduse rikkumisi. see kõik on väga hästi dokumenteeritud ja ma ei hakka teile neid üksikasju siinkohal tutvustama, mis on ebameeldivad, kuid reaktori turvapunkris on betooni olukord jällegi halvenenud, sellega on kaasa toonud anomaaliad. Äh, betooni äh, hea olukord on punkrite turvalisuse jaoks äärmiselt oluline. mõned punkri osad on ehitatud nii, et auru saaks välja lasta. ja see tegelikult kuumutab, tekitab äh, niiskust, mis kahjustab betooni turvapunkris on äh, turvasüsteemid nagu pumbad ja diiselgeneraatorid, tagamaks, et need äh, väga olulised turvasüsteemid toimivad. turvapunker peab olema isoleeritud, kuid kuivõrd äh, betooni seisund on halvenenud, ei ole seda võimalik tagada. kui näiteks toimuks lennukiõnnetus re-, reaktor asub ka Liege'i lennujaama lähedal, mida tuleb arvestada. on mitmeid juhtumeid, kus on puudu vajalikest dokumentidest ning äh, seepärast olen siin jälle teie ees täna me tahaksime, et komisjon ja petitsiooni komisjon toetaksid meid tagamaks turvalisus ja ohutus Tiange kaks tuumaelektrijaamas. kvaliteedihinnang on, seda on võimalik läbi viia ainult siis, kui Belgia ametivõimud äh, taga, tagavad läbipaistvalt turvalisuse ja ohutuse kavadele ligipääsu. me palume komisjonilt seega rohkem informatsiooni hankida Belgia kuningriigilt sest nad ei ole siiamaani esitanud vajalikke dokumente, mis tagaks Diange kahe tuumajaama ohutuse. peame mõtlema kaheksa miljoni inimese turvalisusele, kes elavad Diange kahe ümbruskonnas. rektori ohutus tuleb jaga, tagada läbipaistvalt ja hinnatavalt. lisaks me tahaksime, et komisjon uuriks, kas on rikutud Euratomi lepingut, sest me peame lähtuma ettevaatuspõhimõttest Kai Teonška puhul. suur tänu ja nüüd komisjon. ei, vabandust. ja vabandust, petitsiooni esindaja kõigepealt. aitäh oh esindan tuumavastast rühmitust Aachenist, mitte poliitikuid, kuid kindlasti saan toetada kõike seda, mida eelkõneleja ütles. ta tõepoolest äh, sai naela peale pihta, me sooviksime rohkem dokumente, rohkem informatsiooni, äh, tahame kuulda, mida Belgia ohutusega tegelevad ametivõimud õieti teevad, me tahame uurimisdokumente näha selleks, et sõltumatud eksperdid äh, saaks tegeleda sellega ja kui me saame neid dokumente näha, siis me saame ka kindluse, et rohujuure tasandi liikumised ja et teadlased on võimalik kaasata ja et me teaks üldse, millest käib jutt. palume tagada, et äh, Belgia ametiasutused annavad meile vajalikud dokumendid. suur tänu ja nüüd saab sõna komisjon. Yes, good afternoon. tere õhtust, daamid ja härrad, proua esinaine. tänan petitsiooni esindajaid sõnavõttude eest, esitajaid sõnavõttude eest komisjon tahaks kõigepealt rõhutada, et me mõistame ja jälgime tähelepanelikult äh, neid muresid, mida kodanikud on väljendanud, mis puudutab Diange kahe tuumaelektrijaama ohutust. tuumaohutus, kodanike kaitse, keskkonnakaitse on komisjoni jaoks absoluut-, absoluutsed prioriteedid. komisjon sooviks korrata, et pikaajalised otsused tuumaelektrijaamade osas on liikmesriikide enda vastutusalas ja liikmesriigid vastutavad tuumaohutuse eest äh, ning tuumalitsentside omanike eest ja järelevalvet teostavad siseriiklikud äh, pädevad reguleerivad asutused. mis puudutab õigusraamistikku, komisjon on täheldanud, et Belgia on üle võtnud äh, vajaliku tuumaohutuse direktiivi oma õigussüsteemi. protsess on edasi liikunud, komisjoni talitused nüüd uurivad kas direktiivi kõik nõudmised on tõepoolest korrektselt üle võetud? see puudutab ka lintseitsi omaniku kohustust regulaarselt hinnata ja parandada reaktorite ohutust. ülalpool mainitule lisaks Euroopa Komisjon ja tuumaregulaatorite rühm Anslek korraldas esimese läbivaatuse vastavalt tuumaohutuse direktiivile. Belgia osales selles hinnangus, kuna osaleb täielikult tuumaprogrammis. ja see ekspertide kogu analüüsis tuumaelektrijaamu lõppraport äh, avaldati veebilehel juba aastal kaks tuhat kaheksateist, seda tutvustati avalikult kaks tuhat kaheksateist Brüsselis ja protsess jätkub. lisaks ekspertide hindamine liikmesriigid pidid valmistama ette tegevuskavad vastavalt nende riikide spetsiifikale ja riikliku tegevuskavade esitamise tähtaeg oli september kaks tuhat üheksateist. Belgia ka tõepoolest oma riikliku tegevuskava esitas. see on Ensregi veebilehel ka olemas koos teiste liikmesriikide tegevuskavadega. lisaks novembris kaks tuhat üheksateist Enstreg võttis vastu ka üldise ekspertide analüüsi tegevuskava, mis peab täiendama liikmesriikide kavasid ja see on samuti veebilehel olemas. tegevuskava eesmärk on tagada struktureeritud järelevalve Euroopa Liidu tasandil, mõistmaks Äh, olukorda ja selleks, et parandada järgmist ülevaateprotsessi. mai lõpuks kaks tuhat kakskümmend üks iga reguleeriv asutus liikmesriigis peab ajakohastama oma tegevuskava. Äh, siin on ka rakendusstaatuse kohta kokkuvõte. järgmised sammud tegevuskavades leiavad kasutamist selleks, et koostada järgmine ENSREG-i üldine staatuse raport. suur tänu! Thank you, Mr Aridon. suur tänu, härra Arimond. Arimon <laughs> äh, Vielen Dank, Frau Vorsitzende. suur tänu, proua esinaine. esinaine tõepoolest. me juba kuulsime, miks me oleme jõudnud sellel, sellesse kohta, kuhu me oleme jõudnud Belgia poole poolt rääkides võin öelda, et ma olen kodanik ja mulle teeb äh, muret see tuumaelektrijaam. ja pla-, ja olen igati nõus eelöelduga, olen suhelnud paljude ekspertidega ja kes kahtlevad selles kas reaktori ohutus on tagatud, sellepärast et ei ole piisavalt esitatud tõendeid? osa sellest reaktorist tuleks praktiliselt eraldada, seda tuleks testida selleks, et me võiksime olla kindlad selles, et reaktor peaks vastu stressiolukorras. ja kuivõrd see ei ole võimalik siis kõik äh, testimenetlused on teoreetilised, seepärast me ei saa välistada riski. info, millele tugineb äh, Belgia tuumaohutusamet ja mille amet ise, kõik info, mille amet ise on esitanud, analüüsid, ekspertarvamused, kõik see, mis on esitatud kõige sellega peaksid tutvuma teised eksperdid ja ka kõikide arvudega. ma mäletan kaheksakümne seitsmenda aasta direktiivi, kus nähakse ette eksperthinnangu andmine, kus räägitakse vananemisest tuumajaamadest tuumareaktorite puhul. ekspert Äh, hinnang pidi koostatama kõikides liikmesriikides, ma arvan, see on suurepärane esimene etapp, meil on vaja tuumaohutuspoliitikat, mis oleks Euroopa-ülene, kuid käisin ka Luksemburgis. kohtusin ekspertide ja ametnikega, inseneridega, kes selle tuumaohutuse küsimusega tegelevad oma igapäevases töös ja nendel oli üks ainuke soov või pigem küsimus, mille ma esitaksin siinkohal ka komisjoni esindajale. tuumaenergiast rääkides Euroopas äh, liikmesriigid teevad koostööd, kuid mis puudutab reaktorite ohutust, kas koostöö on olemas, te ütlesite, tegemist on siseriikliku eksklusiivse pädevusega isik, isegi kui eksperdid annavad oma hinnangu, see on ikkagi liikmesriikide pädevuses mis tähendab seda, et äh, liikmesriik otsustab ise ja üksi, vaatamata kõikidele muredele Euroopas, see tähendab Belgia otsustab üksi, kas on võimalik taaskäivitada rektor või mitte. Belgia otsustab selle üle üksinda. Äh, see võib olla hea või halb, kuid see on fakt. tuumaenergia, tuumaenergia kogu tööstuslik protsess on piiriülene nähtus kui reaktor peaks plahvatama, siis meil tekib äh, piiriülene probleem. see on, võib Euroopas küll haruldane olla, kuid ei ole ühtegi ametit Euroopas, kes, kelle poole võiks kõigi nende muredega pöörduda, kes võiks kontrollida ja otsusega samuti langetada võimaliku reaktori sulgemise osas. nii et tegemist on elementaarse küsimusega. ma olen näinud, et selle piirkonna kodanikud on tõepoolest mures äh, kõikide nende uudiste üle, mida nad on kuulnud Tianji tuumaelektrijaama kohta, miks sellist ametit ei ole, ma vaatan siin komisjoni poole ja ma tahaksin, et komisjon kuul-, võtaks kuulda neid muresid äh, ja kaaluks, kas oleks võimalik luua tuumaohutuse amet millel oleks pädevus Eurotomi lepingu raames ja mis võiks oma otsuseid vastu võtta selleks, et otsuseid ei langetaks mitte ainult Belgia ametivõimud. minu ettepanek on, et see petitsioon jääks avatuks seni, kuni kõik dokumendid on esitatud ja et me saaksime selge ülevaate. Mr Frenn. nüüd härra Frenn. suur tänu, proua esinaine, kolleeg Arimont ütles juba selgelt, et meil on siin tegemist Euroopa-ülese probleemiga. kui reaktor peaks plahvatama, siis sellisel juhul äh, puutub see vähemalt nelja riiki. ja vaatamata sellele otsustab ainult üks riik, kas reaktor peaks olema käigus või mitte. sellepärast ma arvangi, et on petitsiooni esitajad pöördu-, pöördunud Euroopa Parlamendi poole. peame tegema kõik, mis võimalik, selleks et äh, arvestada ohtudega tur-, tuumaohutuse vallas. Belgia ei saa lihtsalt jätta tähelepanuta küsimusi, venitada arutelusid. ma arvan, et Euroopa Komisjon peab samuti oma vastutuse võtma vastavalt Euratomi lepingule. Te juba mainisite kõiki üksikasju, viimastel aastatel oleme näinud, et ähm, Äh, regulaarselt äh, on Tiange'i äh, tuumajaam käivitatud, siis jälle toimus avarii, siis jälle käivitati. see on siiski murettekitav, ma arvan, et tuumatuse ohutuse vallas on läbipaistvus kõige tähtsam ja nende nelja riigi kodanikud, neil on õigus teada, millised ohud neid ähvardavad. me oleme rääkinud Euratomi lepingust meil on ka tuumaohutuse eeskirjad Euroopas, kuid see on endiselt jäänud mustaks kastiks. meil ei, meil puudub ülevaade, puudub amet ja see on võib-olla ainus valdkond, kus puudub ka parlamendi kontroll. pära-, Euroopa Ühenduse asutamisest alates on äh, paljud äh, valdkonnad äh, Euroopa Parlamendi kontrolli alla äh, tulnud, kuid antud juhul see nii ei ole. ja rääkides Brexitist, tuleb ka sellest küsimusest rääkida, see küsimus on lahendamata ja meie, meil on nüüd võimalus äh, vaadata komisjoni poole ja, ja Brexitiga kaasneva läbivaatamise kontekstis võiks äh, komisjon mõelda ameti asutamisele ja parlamendi kontrollile. ka föderaalsel, äh, Saksamaa föderaalsel valitsusel peaks olema roll. on tulnud aeg, et ka Saksamaa lõpetaks ähm, va-, selle tuumaelektrijaama varustamise. Äh, meeleavaldusi on palju selles piirkonnas, kuid kodanikke ei tohi jätta üksinda. eile, eile, eilset kohtumist, aasta aega hiljem siis lõpuks ametiisikud vastasid meie komisjoni kirjale kuid see pole mingisugune õige vastus. Nad ütlevad, et me oleme veendunud, et reaktor on igati ohutu, me usaldame ametiasutusi, kuid see, mida petitsioonide, petitsiooni koostajad soovivad, et ohutusdokumendid ka esitatakse, et sõltumatud eksperdid võiksid nendega tutvuda ja sellepärast äh, vaatan teie poole, proua esinaine, petitsioonikomisjonis peame kir-, meie peame kirjutama Euroopa Komisjonile selleks, et Euroopa Komisjon esitaks dokumendid, mis on tema käsutuses ja selleks, et oleks võimalik äh, läbi viia sõltumatu ekspertkontroll ja siis petitsioonikomisjon peaks äh, kirjutama ka Belgia valitsusele kus palutakse Belgial esitada Euroopa Komisjonile kõik vajalikud dokumendid selleks, et läbi viia sõltumatu uurimine. Äh, Belgia valitsus pidevalt üksinda kinnitab ja tagab, et rektor, reaktor on ohutu, meil on vaja, meil ei ole enam võimalik oodata aastat sellega. ma ei tea, kas komisjon soovib küsimusele vastata äh,, härra Arimonti küsimusele komisjon soovib tänada petitsiooni esitajat kommentaaride eest, ma muidugi kirjutasin kõik üles. hetkel saangi öelda vaid nii palju, suur tänu. okei okay., thank you. suur aitäh, kaks minutit nüüd lõpetamiseks. Rutemeier. Rutemeier. jah, suur tänu ma tuletaksin meelde, et millise otsuse petitsioonikomisjon võttis vastu aasta tagasi. Euroopa Komisjon, Euroopa Komisjon pärib äh, aru Belgia kuningriigilt, jätkab oma uurimist siis, kui tema kasutuses on vajalik teave. nüüd me kuulsime väga selgelt, et siiamaani seda teavet ei ole saadud. komisjoni esinda-, Euroopa Komisjoni esindaja äh, tegi oma sõnavõttu, ei saanud, me ei saanud sellest täiendavat infot, see minu ettepanek on hoida see petitsioon avatuna ja ma paluksin, et eh, härra Harimond pöörduks taas kord Euroopa Komisjoni poole selleks, et see info edastatakse, et me lõpuks ometi saaksime arutada neid dokumente. suur tänu, härra Schumacher. ei soovi enam sõna, hästi Ok, uh, muchísimas gracias por tanto a los peticionarios por esta. suur aitäh petitsiooni esitajatele, suur aitäh, et siia tulite ja et kuulasite ära Euroopa Komisjoni ning samuti Euroopa Parlamendi liikmed, kes on meie komisjoni liikmed, meie ettepanek oleks jätta see petitsioon avatuks ning paluda Euroopa Komisjonilt kogu dokumentatsiooni ähm, ja nimekirju ning samuti seda, mida äh, te nõuate Belgia valitsuselt äh, selleks, et äh, tagada selle konkreetse tuumajaama ohutus. meie oma komisjonist samuti paluksime Belgia valitsuselt informatsiooni selle teema kohta. nii et selline oleks siis meie ettepanek. suur aitäh! Lähme edasi järgmise punkti juurde, milleks on number kaksteist, petitsioon kuussada üheksakümmend murd kaks tuhat kaheksateist, mille on esitanud Rumeenia kodanik Lucian Sauleanu ühenduse Kraiova taassünni eest nimel Bulgaarias asuva Kozlodui tuumaelektrijaama tegevuse kavandatud pikendamisi kohta. ma saan aru, et petitsiooni esitaja on siin kohal seega palun, teil on sõna viieks minutiks, et rääkida sellest teemast. suur tänu, proua esinaine. mina olen aga petitsiooni esitaja teise eh, petitsiooni puhul päevakorrapunktis kaksteist. proua esinaine vabandab. Eh, eh, ma sooviksin teilt paluda et ta kõigepealt kaaluks petitsiooni seitsesada kaheksakümmend neli, sellepärast et ähm, et kui jutt on Rumeeniast, siis nõnda ju on. jah, punktis kaksteist on kaks petitsiooni. kõigepealt kuussada üheksakümmend Lucian Sauleanu omani ja edasi seitse kaheksakümmend neli, mille olete esitatud, esitanud teie ehk siis äh, petitsioon Bulgaaria, Rumeenia kodanike ning valitsusväliste organisatsioonide rühma nimel ohutusega seotud probleemide kohta seoses radioaktiivsete jäätmete hoidega Bulgaarias. nii et äh, kuna te olete kohal, siis jah, palun, te saate sõna ja saate tutvustada oma petitsiooni, milleks on siis punktis kaksteist teine petitsioon. suur tänu, ma täpsustaksin kõigepealt seda, et äh, see tekst petitsiooni tekst ei ole kooskõlas petitsiooni sisuga. kuivõrd radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutus ei ole tegelikult teemaks, vaid teemaks on ainult üks, on ainult üks hoidla mis peaks talletama jäätmeid Kosloduri tuumaelektrijaamast. eile toimus koosolek. Bulgaaria ja Rumeenia organisatsioonid ja institutsioonid said kokku ja ka Euroopa Investeerimispank sai nendega kokku ning ähm, kohtuti reguleeriva organiga Bulgaarias, kes äh, reguleerib ähm, jäätmete hoidlaid. on teadvustatud, et on olnud probleeme tsooni stabiilsusega Donau jõe lähedal ning ähm, see piirkond on ebastabiilne, sealne, sealsed mullad on ebastabiilsed mis on aga vastuolus õigusaktiga, mis äh, reguleerib tuuma või radioaktiivsete jäätmete klassifitseerimist. see on osa keskkonnamõju hinnangust seoses äh, radioaktiivsete jäätmetega, mille poolestusaeg on pikk. mõnel mõne poolestusaeg ulatub miljonitesse aastatesse. ja see, millele viidatakse e, keskkonnamõju hinnangu aruandes, on tegelikult ainult need radioaktiivsed jäätmed, mille e, poolestusaeg on väga lühike tegemist on rikkumisega sellega rikutakse 2011 aasta direktiivi mis ei luba liikmesriikidel kehtestada täiendavat koormat mõnele liikmesriigile mis äh, käitleb radioaktiivseid jäätmeid ja võttes arvesse seda et äh, lähiaastatel on olnud probleeme Bulgaarias läbipaistvusega seoses tuumaehitiste äh, rajamisega ja haldamisega, siis äh, on ainult mõned populistlikud erakonnad, kes tuumaenergia kasutamise eest kõnelevad, aga siin ei ole jutt mitte tuumaenergiast või tuumaenergeetikast, vaid siinkohal me lihtsalt ütleme, et see radioaktiivsete jäätmete hoidla on ohtlik ja seda põhjusel, et ähm, tema asukoht on ohtlik ja pinnas on ebastabiilne. ka veemajanduskava ei ole korrektselt rakendatud ning kahe tuhande üheteistkümnenda aasta ehitusluba põhineb ainult mõningatel esmastel hinnangutel ehk siis asja mõte seisnes ainult selles, et võtta vastu Euroopa Liidu raha ja ka äh, rahvusvahelised äh, rahalised vahendid, mis on Kozloduile suunatud. ehk siis Euroopa Komisjon kulutab Euroopa maksumaksja raha. me tahame, et Euroopa Komisjon kehtestaks rangema kontrolli me tahame et euroopa komisjon analüüsiks tegelikku olukorda ekraanil on võimalik ka näha tabelit ma loodan et ehm, kõik mis puudutab tervist ja elu paljude põlvkondade elu, tulevate põlvkondade elu, sest nagu öeldud, poolestus aeg paljude nende elementide puhul paljude nende ainete poolestusaeg on väga pikk, kakssada kolmkümmend kaheksa aastat. Ähm, seega ma eeldan, et kõik need äh, eksitused uuringutest tulevad ka välja. see kõik tõendab, et see tsoon on ebastabiilne. kaks töötajat äh, surid, kõnelejad katkestatakse, et ta lõpetaks. ongi vist kõneleja lõpetanud. proua esimees, ideaalne. nüüd annan sõna Euroopa Komisjonile. Thank you, madam. Thank you to the petitioner. aitäh aitäh ka äh, petitsiooni esitajale, et ta on kohale tulnud. Need ähm, murekohad on tõesti mõtlemapanevad küll, aga neid on riiklik organ, isegi kohus, piisavalt käsitlenud. nimelt ähm, riigis äh, vaidlustati see keskkonnamõju hinnang, aga kohus andis sellele heakskiidu. komisjonil ei ole põhjust kohtu järeldustes kahelda, kus öeldi, et ähm, petitsiooni esitajate mured ei olnud põhjendatud. lisaks Euratomi lepingu pinnalt ja liikmesriigilt tuleva info pinnalt mis puudutab radioaktiivsete jäätmete käsitlemist, siis selle pinnalt komisjon hindab, kas sellise kava rakendamine võib kaasa tuua vee, pinnase või õhu radioaktiivse saastumise mõnes teises liikmesriigis. septembris kaks tuhat seitseteist tuli komisjon välja arvamusega, mis järeldas, et Radiana jäätmehoidla puhul ei ole tõenäoline, et pinnas, vesi või õhk teises liikmesriigis saastuks radioaktiivselt. enne selle arvamuse vastuvõtmist konsulteeris komisjon ekspertide rühmaga, kes ongi radioaktiivsuse küsimustes nõuandvaks koguks. tegemist on sõltumatu organiga kiirguse ja tervise ekspertidest ja komisjon ei, ei kahtle nende pädevuses. kas ma jätkan, küsib kõneleja. nagu aastal kaks tuhat kaheksateist petitsioonis ka öeldi, öeldi, et piiriülesed konsult-, piiriüleses kontekstis avalikud konsultatsioonid viidi halvasti läbi, siis siinkohal tuleb öelda, äh, et komisjon ei ole näinud mingeid uusi fakte, et muuta oma arvamust eelmise aasta juulist, mis tuli kirjaliku teatisega välja. komisjon ei tuvastanud konsultatsiooni menetluses mingeid puudujääke seoses piiriülese mõjuga. ei leitud tõendeid petitsiooni esitaja väidetele, et tegemist oleks olnud lihtsalt formaalse ja ja kohatäitega Ehm, ametiasutuste poolt. info on olemas nii Rumeenia kui Bulgaaria veebilehtedel ja need lingid töötavad, kontrollisin neid eile. siis hoidl-, siis Koslodui viienda ja kuuenda reaktori eh, käi-, kasutusaja pikendamise teema. nagu meie kirjalikus teatises üksikasjalikult öeldud on, siis ei ole tõendeid selle kohta, et Bulgaaria või Rumeenia ametiasutused oleks kuidagi astunud kõrvale Euroopa või rahvusvahelistest õigusaktidest, veelgi enam, Bulgaaria on teinud kõik sammud Rumeenia teavitamiseks. märtsis kaks tuhat neliteist, kolm a-, kolm kuud enne seda, kui konventsiooni osalised, SPO konventsiooni osalised leppisid kokku, et ka eluea pikendamise kaasuste puhul seda rakendatakse olgu öeldud, et ESPO konventsiooni ja EIA direktiivi puhul ei ole siin probleeme, seega komisjon ei kavatse selle teemaga e, nende küsimustega edaspidi tegeleda, mis petitsioonis tõstatatud on, aitäh. suur aitäh. ja nüüd annan sõna härra Slavakovile. Аз ще се опитам да говоря малко по-емоционално ma kõnelen võib-olla veidi emotsionaalsemalt, nimelt see petitsioon on saanud allkirja organisatsioonilt Eko Glasnost. tegemist on organisatsiooniga, mille asutas mu isa ja tegemist oli Bulgaaria esimese äh, keskkonnaorganisatsiooniga ja kui nüüd organisatsioon teenib mitte ainult inimesi, vaid ainult ema enda häguseid huve, siis on olukord murettekitav. siin minu ees on ähm, Ekoklasnosti arvamus, millel ei ole mingit puutumust selle petitsiooniga. tegelikult on tegemist marginaalse organisatsiooniga mulle teeb väga muret, et selliseid termineid nagu keskkond ja, ja et keskkonnaaktivistid on muutunud nagu sõimusõnadeks, sellepärast et lihtsalt mõned inimesed tahavad nende sõnadega enda huve edendada. radioaktiivsete jäätmete hoidlaga ei ole mingeid probleeme ja ei ole ka probleeme reaktoritega viis ja kuus Kosladoi jaamas probleemid on ainult inimeste peades, nende inimeste peades, kes tahavad endale midagi saada, peamiselt tahavad nad raha endale sellest. seda põhjusel, et kui praegused petitsiooni esitajad oleks saanud raha selle eest, et öelda, et ähm, maailma kõige meeldivam paik on just Koslodui tuumajaam, siis nad ka seda ütleks, aga mina olen tavainimene ja ka minu isa äh, kõneles alati selle poolt, et äh, inimene ja loodus eksisteeriksid harmoonias. seetõttu olen ma alati seda algatust toetanud, ökoklasnust. ja mul on väga kahju, et seda, seda nime väärkasutatakse ning äh, tahan, et see petitsioon suletaks, kuivõrd tegemist on absurdiga. härra Zambatski suur tänu, äh, proua esimees. kolleegid, mulle avaldab muljet, tõtt-öelda mind šokeerib see äärmiselt inetu ja pahatahtlik rünnak Euroopa kõige ohutuma tuumaelektrijaama suunas. äsja rääkisime Belgia reaktorist, mis tekitab probleeme. aga kui me räägime Kozlodui tuumaelektrijaamast, siis tegelikult on jutt kõige ohutumast ja kõige puhtamast tuumaelektrijaamast Euroopas. juba mõnda aega on räägitud keskkonnaprobleemidest, uuest roheleppest, aga kõige puhtam viis energiat toota ongi tuumaenergia. mind üllatab, et mõned rumeenlased on ja Rumeenia organisatsioonid on Kosloduj vastu. Neil on enda elektrijaam ka, tuumaelektrijaam, aga võib-olla nad siis tahavad enda huve kuidagi edendada. mõned Bulgaaria kodanikud on ka eh, kaasa läinud sellega, aga neil on ka oma selged huvid. osa neist nähtavasti on äh, saanud äh, liiga vähe äh, toetust oma tervisele, tõesti, selles riigis ongi vaimse tervisega probleeme inimestel. aga mina viitaksin ekspertidele ja ma ei kavatse kunagi viidata äh, mingitele amatööridele ja nende arvamustele. ma ei viita ka nende inimeste arvamustele, kelle rahastus tuleb mingist kahtlasest allikast. eksperdid, mida ütlevad eksperdid? selle petitsiooni kohta, mille on kahjuks mõningate tõesti Rumeenia ja Bulgaaria kodanikud allkirjastanud. petitsioon radioaktiivsete jäätmete hoidla vastu on järjekordne katse nii-öelda roheaktivistide poolt peatada projekti, mis on oluline Euroopa jaoks. projekt, mis seisneb riikliku jäätmehoidla ehitamiseks sai alguse valitsuse otsusest kooskõlas kõikide riiklike liidu ja rahvusvaheliste nõuetega. see on igati kooskõlas kõikide asjakohaste õigusaktidega, sealhulgas ka kahe tuhande üheteistkümnenda aasta direktiiviga. samuti kõik õigusaktid äh, on täidetud, mis puudutavad radioaktiivsete jäätmete vastutustundlikku käitlemist. samuti IAEA, e aatomienergia rahvusvahelise organisatsiooni, assotsiatsiooni äh, soovitusi on täidetud, ehk siis kõik riiklikud, kõik rahvusvahelised standardid on täidetud, nagu võib ka öelda parimate praktikate kohta. see jäätmehoidla omab eesmärki madala ja keskmise radioaktiivsusega jäätmete hoiustamiseks esimene osa puudutab keskkonna ja inimtervise mõju. peamine eesmärk on ju tagada inimeste tervist ja samuti ka keskkonna head seisundit. loomulikult sisaldab see ka seda, et äh, proovitakse vältida katastroofe ja õnnetusi. on ka palju dokumente, mis äh, põhinevad keskkonnamõju hinnangul Euroopa Liidu tasandil. ehk siis see kõik tähendab, et kogu see äh, protseduur, mis puudutas keskkonnamõju hindamist, tugines Euroopa Liidu õigusaktidel, seda kinnitab otsus, mis tuli Bulgaaria kohtust ning ka ÜRO vastav komitee on selle otsuse heaks kiitnud ehk siis protsessi läbipaistvus on tagatud ja seda on ka jaatatud, et see on läbipaistev. on jaatatud ka seda, et keskkonnamõju hindamine on viidud läbi kooskõlas kõikide asjakohaste dokumentide ja aktidega ja otsus, otsusest on ka teavitatud. mina sooviksin et võtaksite arvesse seda, et on toimunud avalikud konsultatsioonid. kõnelejad katkestatakse, teda palutakse rääkida natuke aeglasemalt. härra Tšambaski vabandab, ta nimelt proovib aega kokku hoida. ma palun, et te võtaksite arvesse seda, et mitte ainult Bulgaarias, vaid ka Rumeenias on toimunud avalikud konsultatsioonid ja ei ole olnud vastuväiteid pädevate asutuste või mingite muude sidusrühmade poolelt. seega ma tahaks öelda, et need niinimetatud petitsioonid tegelikult seavad ohtu selle protseduuri, millega eh, tagatakse muidu keskkonnamõju korrektne hindamine. ja see seab kõhkluse alla ka kõik investeeringud sellistesse asutustesse, rajatistesse. ehk siis me peame küsima, et mis, mis äh, keskkonnaorganisatsioonid need siis on, kes tegelikult ei taha keskkonda kaitsta. Nad tahavad lihtsalt ähm, tõkestada projekti, mis on vahetult seotud Bulgaaria võetud kohustustega seoses äh, tuumarajatiste käibelt kõrvaldamisega ja tuumajäätmete vastutustundliku käitlemisega. Nendes petitsioonides on ilmselged valed ja need eh, heidavad halba valgust Bulgaariale ja Euroopa Liidule. on võimalik näha, et mõned organisatsioonid kuritarvitavad seadust. Nad mustavad valitsust kohut ja nad väärkasutavad ka õigust ähm, edastada petitsioone. sel põhjusel usun mina, et ähm, meil on olemas igatised tõendid, mis näitavad, et see petitsioon tuleks äh, sulgeda. aitäh! suur tänu! härra Pedonev. aitäh, ka mina kõnelen bulgaaria keeles. ma soovin kõigepealt öelda seda, et sotsiaaldemokraatide esindajana ütleksin, et mis tahes kahtlused seoses kodanike ohutusega, et seda võetakse äärmiselt tõsiselt. ehk siis loomulikult tuleb käituda kooskõlas mõttega, et täielikult rakendataks asjakohaseid õigusakte, nii Euroopa Liidu kui ka riiklikke õigusakte. ehk siis ma kutsuks üles petitsiooni sulgema, aga Bulgaaria kodanikuna ja Bulgaaria sotsialistina ütleksin, et ähm, mis tahes katse tuumaenergiast et, et, et on halb, kui tuumaenergiast tahetakse poliitilist küsimust teha. aitäh, proua esimees, ütleb härra Radev, ma kolleegid, ma ei saa kindlasti olla nõus petitsiooni esitaja arvamusega seoses Koslodui tuumaelektrijaamaga ja ka radioaktiivsete jäätmete hoidlaga. kõikide nende menetluste raames on Bulgaaria Rumeenia valitsust teavitanud sellest, et ehm, reaktoreid viis ja kuus, nende eluiga pikendatakse ja oleme ka vastanud kõikidele küsimustele, mille Rumeenia valitsus esitas. veelgi enam võttes arvesse tegevusi komisjoni poolelt, peame ütlema, et ei ole põhjust uskuda, et oleks kuidagi reegleid rikutud. kui rääkida jäätmehoidlast, siis tegemist ei ole mitte ainult Bulgaaria jaoks prioriteediga, vaid see on ka Bulgaaria võetud kohustus, kohustus komisjoni ees, reaktorid üks kuni neli eh, kasutuselt kõrvaldada see on ka kooskõlas äh, kasutatud tuumakütuse konventsiooniga ja selle ohutusega ja ka radioaktiivsete jäätmete ohutuse direktiiviga ehk siis direktiiv aastast kaks tuhat üksteist, mis on ka selle punktiga seotud. samuti kooskõlas Bulgaaria äh, seadustega rahvusvaheliste IAEA e Ähm, ohutusstandarditega seoses jäätmetega, mis kehtib aastani kaks tuhat kolmkümmend. kõik õiguslikud, kõik seadusega kehtestatud nõuded on kehtestatud, neid on täidetud ka seoses keskkonnaga, tuumaohutusega, inimestega ja keskkonnaga. kui rääkida jäätmehoidlast, siis on viidud läbi keskkonnamõju hindamine esimeses faasis kooskõlas riikliku seadusega ja ka konventsiooniga, mis puudutab piiriülest konteksti. samuti Bulgaarias on palju arutatud ja vist ka Rumeenias ilmselt on arutatud seda. kahe riigi vahel on dialoogi jaoks olemas ka raamleping. siis aastal kaks tuhat kuusteist Rumeenias toimus kuulamine kõikidele küsimustele, kakskümmend kolm küsimust, mille Rumeenia kodanikud tõstatasid, kõigile neile vastas, vastati kirjalikult. aastal kaks tuhat seitseteist käis Bulgaaria välja väga üksikasjalist infot jäätmehoidla kohta ning koos ekspertidega on komisjon jõudnud seisukohale, et jäätmehoidla ei kujuta ühelegi riigile endast üheski mõttes mingisugustki ohtu. seda kinnitab ka keskkonnamõju hinnang ja selle aruanne. selle kõige pinnalt on komisjon otsustanud, et mingisuguseid täiendavaid tegevusi Bulgaaria ega Rumeenia suunal ei tule. seda kõike arvesse võttes usun, et petitsioonid tuleks sulgeda sest ähm, kogu selle info pinnalt võib järeldada, et võttes arvesse tuumaelektrijaama eluea pikendamist ja jäätmehoidla ehitamist, on kõiki nõudeid täidetud. ja komisjon on samuti jõudnud samadele järeldustele. tänan tähelepanu eest. Gracias, senor Augen. suur aitäh. I think I will speak danish. Yeah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 Taanis tunti väga suurt muret radioaktiivsete jäätmete üle. oli tõeliselt äh, raske leida see koht, kus äh, neid hoiustada, siis äh, saadeti need Bulgaariasse, nüüd Taanis on probleem lahendatud. Taani leiab alati lahendused samal ajal kui ülejäänud maailm ei suuda lahendusi leida, aga see, et need meie jäätmed Bulgaariasse lähevad, jah, sellega on kõik korras. jah, ma tean, et ma olen siin vähemuses, täna räägivad ainult bulgaarlased, bulgaarlased, kes esindavad siin võimuorganeid, aga minu arvates võiks selle teema vähemasti Keskkonnakomisjoni saata, et nende arvamust kuulda. tahaksime teada ka, mida Euroopa Komisjon sellest arvab. jah, ma saan aru, et probleeme ei taha nad tekitada enamik riike, no küsige kas või Saksamaa käest, et enamik riike sooviks ju lahendust radioaktiivsete jäätmete osas. aga natukene siiski lugupidamist kodanike suhtes, kes kasutavad täiesti öö, seadusandlikku võimalust, kes kasutavad erinevaid konventsioone selleks, et saada lisainfot selle teema kohta ja et olla veendunud, et kodanikud elavad ohutult. nii et võib-olla siis peaks selgitada äh, Saksamaale, et kuidas see probleem lahendada, sest et sakslased ka nende jäätmetega hakkama ei saa, nii et minu arvates võiks selle teema ikkagi saata vähemasti keskkonnakomisjoni. härra Labakov, palun vabandan, ma tahtsin lihtsalt küsida teilt. ma ei tea, kes teile väitis, et kõik radioaktiivsed jäätmed on jõudnud Bulgaariasse. nii et kes siis teile ütles, et kõik need jäätmed Bulgaariasse läksid? palun lubage mul lõpetada ilmselt ei tea lihtsalt piisavalt elektrijaamast ja energia tootmisest. nii et kes teile ütles, et Taani jäätmed viiakse Bulgaariasse, see on absurd. sama absurdne nagu see petitsioongi. minu arvates said teised küll aru aga see oli natukene siis satiir nii-öelda. nii et äh, riigid, kus probleem lahendatud ei ole, siis äh, saatkem need jäätmed Bulgaariasse, kus on kõik need probleemid juba lahendatud, nii et äh, seda ma tahtsin öelda, aga mina küll ei usu, et ähm, Bulgaarias nüüd asi ohutum on, aga noh, see on lihtsalt minu Taani arusaam asjadest. Да складираме вашите отпадъци, стига да платите. Благодаря ви loomulikult, me saame tegeleda teie jäätmetega, kuid sellest tuleb ka maksta sel juhul. Gracias. Yes, of course. Uh, ahora para terminar esta, esta petición, tiene la palabra el peticionario. Ja, või... minutos. vabandust, nüüd on veel petitsiooni esitajal sõna kaheks minutiks lõpetuseks. suur tänu ma saan ainult naerda siin selle poliitilise võitluse üle. ma tahaksin täpsustada, et ma olen asepresident äh, siseriiklikus liikumiseks, mille nimi on Eko Glasnost ja mitte poliitilise erakonna juht, millel on sama nimi. Euroopa Liidu direktiiv on üle võetud. Bulgaaria õigusaktidesse. ja seal on öeldud, et keskkonnamõju hinnang viiakse läbi sõltumatu organi poolt ning antud hoidlast rääkides ja sellest ma räägin ainult, see sõltumatu väidetavalt keskkonnamõju hinnang on läbi viidud ettevõtte poolt, mis tegeleb kõigi tuumatoodetega Bulgaarias. Risk Engineering on selle ettevõtte nimi ja see annab raha kõikidele poliitikutele. Wait a minute, wait a minute, senor Aleksandrov, wait a minute. Doy por concluido. härra Aleksandrov, pidage nüüd, arutelu on lõppenud nüüd olles ära kuulanud petitsiooni esitaja, komisjoni esindaja ning erinevate fraktsioonide esindajad, on ettepanekuks petitsioon lõpetada, sellepärast et komisjon ütles väga selgelt, et ei rikuta mitte mi-, ühtegi õigusnormi. nii et seega petitsioon on lõpetatud. Um, the, the micro, we didn't hear you. Sorry. Sorry, I just say I protest because there is no quorum here. ma protesteerin, kvoorumit siin ei ole. ma arvan, et seda tuleks arutada koordinaatorite koosolekul, sest sedasorti otsused on, võimatu on niimoodi otsuseid langetada, nii vähe täisliikmeid on kohal ja kvoorumit ei ole. Chair, is it absolutely, is it possible just to fill up here? proua esinaine, kas on tõesti võimalik, et siin on kohal liikmed, kes ei ole liikmed ja nad äh, on kõik ühe ja sama riigi esindajad, minu arvates see ei ole korrektne menetlus. kui te ju nüüd just äh, nõuate, aga minu arvates see ei ole õige viis, kuidas petitsioonide esindaja, esitajaid kohelda. proua Auken, te teate mind hästi ja ma alati otsustan õiglaselt. nüüd, proua Auken. nii, palun. ma võtan arutelu kokku. ja proua Auken tunneb mind hästi, ta teab, et ma olen alati õiglane, ma olen ära kuulanud petitsiooni esitajad, me oleme alati öelnud, et see on uks institutsioonidesse ja see komisjon on see koht, mida kaudu eh, pääsevad ligi kodanikud institutsioonidele. jah, esimene, esi, eelmise teema puhul oli ilmselge, et ei ole rikutud mitte ühtegi normi nüüd, aga olles, või ma olin sellest täiesti veendunud ka selle petitsiooni puhul, aga nüüd, olles kuulanud ära erinevad liikmed Rahvaparteist, samuti ECR-ist, samuti Rohelistest ja nii edasi demokra-, sotsiaaldemokraadid, Rahvapartei ja Rohelised, kõik on nõustunud sellega, mida ütles komisjon ja nõustunud petitsiooni lõpetamisega. nii et kuna tegemist on demokraatliku eh, demokraatliku institutsiooniga ja meil on kvoorum koos, sellepärast et mina loen ka või käin ka sinna sisse. nii et suur enamus fraktsioonidest, sealhulgas ka komisjon, on soovinud petitsiooni lõpetamist. nii et ma ei tee mitte midagi, mis oleks vastuolus kodukorraga ega ka meie petitsioonikomisjoni tööga. nii et seega lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde ja käesolev petitsioon on loetud lõpetatuks nüüd jõuame edasi kolmeteistkümnenda päevakorrapunkti äh, juurde, milleks on petitsioon äh, kaheksa, kaks, seitse, murd kaks tuhat kaheksateist, mille on esitanud Kreeka kodanik Olga Daskali Euroopa Liidu õiguse väidetavate tõsiste rikkumiste kohta menetluses, mille käigus anti litsents neljale elektrijaamale Mesolongi omavalitsuses asuval looduskaitsealal. proua Olga Daskali on kohal ja tervitame teda siin ja te saate sõna viieks minutiks, palun. suur tänu, proua esinaine. esindan Mesolongi omavalitsust. kuulasin väga tähelepanelikult Murcia probleeme, Hispaania probleeme ja tahaksin teile tutvustada olukorda ühes teises äh, laguunis. teine su-, suuruselt teine märgala Euro- ja Euroopas üks rikkalikumaid märgalasid, üks olulisemaid linnuvaatluspaiku Euroopas, üle kolmesaja ruutkilomeetri suur, üks üheteistkümnest märgalast, mida kaitstakse Ramsari konventsiooniga. seda, ta on kaitse all ka kui linnukaitseala, seda kaitseb ka Barcelona konventsioon see on osa Natura võrgustikust ja osa on sellest ka kaitstud loodusmälestiseks kuulutatud. meil on ka biogeneetiline reserv, mis puudutab äh, lähel, lähedal asuvat fraksusmetsa. milles seisneb probleem? selles äh, kaitstud, sellel kaitstud alal, mida kaitsevad kõik need õigusaktid, on antud äh, litsents asutada neljale elektrijaamale, mis kasutavad vedelaid biokütuseid valdkonnas, kus üleujutused on väga tõenäolised jõgede suudmete lähedal. me leiame, et sellega rikutakse artiklit üksteist Euroopa Liidu toimimise lepingus. meil on regionaalne arengukava edendamaks põllumajandust, kalandust ning samuti mahearenguid, ökoturismi, kuid äh, seda ei ole võimalik saavutada siis, kui me anname litsents, litsentsid tööstuslikele elektrijaamadele. me selgelt rikume ettevaatuspõhimõtet vastavalt artiklile sada üheksakümmend üks Euroopa Liidu toimimise lepingus, kui me tööstusettevõtted äh, paigutame kaitstud aladele ilma öö, äh, uuringu olemasoluta keskkonnamõjude kohta, ilma et oleks ka maakasutust uuritud selles piirkonnas. meil on ainult keskkonnamõju hinnang, milles on eksitavad andmed, pettused, väga selgelt võime näha selles uuringus, et äh, tasandikku kujutatakse kui mäge. me räägime, räägitakse ühest nädalast, mille jooksul on andmeid kogutud, samas oleks vaja andmeid koguda vähemalt aasta jooksul. ja on ka valeandmeid esitatud selle kohta, kui paljud inimesed hakkavad töötama selles valdkonnas, selles piirkonnas on ka veel muid pettusi selles raportis, näiteks rääkides öö, äh, biomassist väidetakse, et äh, vedelate biokütuste põletamisel toodetakse biogaasi, aga see ei vasta tõele. tegemist on sünteetilise gaasi põletamisega tegelikult ja kasutati ka trikki selleks, et saada litsentsi nendele neljale elektrijaamale. suurem asutus lihtsalt äh, äh jagati väiksemateks ja me arvame, et on rikutud ka Orhusi konventsiooni. samal ajal ei toimunud konsultatsioone avalikkusega, mis oleks tõsiseltvõetavad. Mesolongi elanikud said litsentside andmisest teada siis, kui ehitus algas. selle tulemusena asutati kodanikuühiskonna algatus, tehniline koda, kultuurilised algatused Äh, ametiühingud, advokatuuri esindajad ja paljud teised ühinesid. sarnaseid olukordi on esinenud ka teistes Kreeka piirkondades ja seepärast me oleme saanud ka toetust teistelt omavalitsustelt. paraku Kreekas äh, avalikud äh, asutused süstemaatiliselt rikuvad direktiivi, mis näeb ette, et on vaja avalikkust teavitada taastuvenergia osas. ja litsentside andmisega äh, sellistele ettevõtetele muutub avalikkuse arusaam. Äh, kodanikud meelestatakse taastuvenergia vastu selliselt. me oleme, me oleme üritanud äh, ministeeriumi poole pöörduda, kuid sellel ei olnud tulemusi. piir, piirkonda on tehtud suuri investeeringuid, näiteks koostöös Itaaliaga Teie kõneaeg on, te saate veel ühe minuti. paljud euro-, on kasutatud Euroopa Liidu vahendeid, muid vahendeid äh, sellesse piirkonda, kuid äh, kuid ametiasutused ei ole olnud kodanike ootuste kõrgusel. kalandusest, äh, vesiviljelusest elatuvad inimesed Äh, kes tahavad ähm, ökoturismi edendada, mahepõllumajandust. Ähm, me tahame, et arvestataks märgalade kaitsepõhimõtetega, kui me litsentse ei peata, siis keskkonnaolukord halveneb veelgi. kõik piirkondlikud äh, võimud ja kodanikualgatused on selle projekti vastu. me oleme täiendavat informatsiooni ka saatnud ja dokumente, mis näitavad, et see petitsioon peab jääma avatuks. me tahame näha sellist arengut piirkonnas, mis on keskkonnasõbralik. ebameeldivaks üllatuseks oli Euroopa Komisjoni vastus, sest komisjon ei täida siin oma rolli lepingute valvurina, sest antud juhul keskkonnaakte, see on selgelt rikutud Euroopa Liidus. me tahaksime, et Kreeka ametivõimud peataksid koheselt Ähm, litsentsid ja ehitustegevuse ja vaataksid kogu selle protsessi sügav, sügavuti läbi okay.. suur tänu. ja nüüd kuulame ära komisjoni sõnavõtu. Yeah. Many thanks uh.... suur tänu, proua esinaine. suur tänu ka petitsiooni esitajale. tegemist on uh, väära rakendamise üksikjuhtumiga. see kon-, see, see ei ole seotud vastavusprobleemiga, see ei ole seotud struktuurse probleemiga liikmesriigis. komisjon äh, äh, jälgib äh, kaebusi äh, ja vastavat infot ja me saame infot ka läbi petitsioonide, nagu selgelt on öeldud komisjoni teatises ja suunistes, mis sellega kaasnevad ja mida täidavad kõik komisjoni talitused. me ei kasuta kir-, kirju selleks, et üksikjuhtumeid uurida. eriti sellisel juhtumil, kus õige kohtunik oleks ko-, oleks Kreeka kohus, Kreeka äh, riigikohus ja mulle tundub, et ka selles osas on tehtud samme sedasorti probleemide jaoks on Euroopa Liidu õigusaktid ühest küljest. ja siis on riiklikud kohtunikud, kes käituvad kogu Euroopa Liidu kohtunikud vastavalt lepingule nende asjade üle otsustamisel ja seepärast meie jätkuvalt tegeleme struktuursete probleemidega Kreekas, me oleme mõjuhinnanguid uurinud, vastavusuuringut ettepanekutega arvestanud, kuid me ei uuri üksikjuhtumeid. ja see ongi meie positsioon jätkuvalt. okei okay.. Floor to members, Mr Agusa. ja nüüd saavad liikmed sõna. ma nafx, pero eh, nisma, nisma reaktsiooni tal komisjoni. härra Agusa oli, ma kuulsin komisjoni vastust ja see tekitab segadust. nii et meil on siin juhtum, kus komisjon ütleb, et Kreeka valitsus ei ole rakendanud Euroopa Liidu õigusakte, eh, mis igasuguse projekti puhul ka selles val-, sektoris vajaksid rakendamist, tuginedes just õig-, nendele samadele õigusaktidele. komisjon ütleb, et me ei saa mitte midagi teha võtta selle juhtumi osas. ma ei saa sellega nõustuda ja ma ei suuda uskuda ma tean teisi juhtumeid spe-, konkreetseid spetsiifilisi juhtumeid, kus olid sarnased projektid, seal on olnud meil ehm, menetlused, Euroopa rikkumismenetlused, seepärast komisjon peaks tegutsema ja midagi ette võtma. antud juhul meil on juhtum, kus liikmesriik on läinud vastuollu keskkonnaalaste õigusaktidega seepärast äh, on vaja tegutseda. komisjoni uurimise tulemusel näeme, mis on toimunud ja me ju, asi on selge. petitsiooni esitaja sõnavõtt on seda samuti tõestanud, seega minu ettepanek on, et see petitsioon peaks jääma avatuks ja lisaks komisjon peaks kasutama kõiki meetmeid, äh, mis on tema käsutuses, tagamaks et selline Euroopa õigusaktide rikkumine keskkonna valdkonnas Kreeka valitsuse poolt äh, lõpetatakse. proua Auken. ma olen täiesti, täiesti nõus eelkõnelejaga. ma ei ütleks, et ma olen šokeeritud, see on juba kujunenud halvaks harjumuseks komisjoni poolt keskkonnaõigusaktid justkui ei ole midagi, mida tõsiselt võtta komisjoni meelest. aastaid oleme seda näinud. täna hommikul võtsime vastu resolutsiooni aastaraporti kohta, kus me tegi, ütlesime, et see peab lõppema. ja nüüd komisjon peab äh, täitma oma kõige olulisemat ülesannet, milleks on olla lepingute valvuriks seda ei saa jätta siseriiklikele kohtutele, kui on selgelt rikutud Euroopa Liidu õigusakte, mis on ka antud juhul toimunud. me võime öelda, et me ei tea, kas see nii on, aga kui me sellega ei tegele ja antud juhul me räägime Natura kahe tuhande aladest ja nii palju, kui ma aru sain, on vähe uuritud seda juhtumit. kui Äh, projekt ehitatakse Natura kaks tuhat äh, aladele, siis tuleb seda õigustada, et see on äärmiselt vajalik ja et pole alternatiive. ja nägin seda ka hiljuti äh, Taani ja Saksamaa vahel oli samasugune arrogantne lähenemine Natura kaks tuhat aladele. Natura kaks tuhat nende arvates on kuidagi seotud siseriiklike äh, otsustega. see tuleb jätta avatuks ja sellest tuleb rääkida Šefčovitsiga järgmisel nädalal, sest äh, komis-, petitsioonikomisjon on pikka aega üritanud komisjonile öelda, et neil on vaja teha tähtis töö lepingute valvurina. ei saa jätta kõike siseriiklikele kohtutele ja see on äh, see väga kurb põhjus, miks nii paljud inimesed umbusaldavad Euroopa Liitu. okei okay. Äh, ähm.... suur aitäh. härra Nikolai Lavanas. Eh, eh, aitäh. ma ei korda üle seda informatsiooni ja arvamusi, mida eelkõnelejad äh, esitasid, ega ka petitsiooni esitaja. kui meil on aega kogu selle infoga tutvu-, tutvuda olnud, aga teist korda juba kahe kuu jooksul on meil tegemist sellega, et me arutame teemat, mis puudutab Kreekat. ja me näeme, et äh, on ehitatud tööstusrajatusi Natura kaks tuhat kaitsealadele või äh, aladele, mida tuleks kaitsta ajaloolistel, arheoloogilistel põhjustel, nagu oli kullakaevandusega Skurjeis. ja komisjon ütles iga kord, et tegemist on siseriikliku probleemiga, millega tuleks tegeleda siseriiklikes kohtutes. minu arvates on see väga silmakirjalik lähenemine Euroopa Komisjoni poolt, sest Euroopa Liit on see kes äh, otsustab, millised on kriteeriumid taastuvenergiaalaste investeeringute puhul. ja need kriteeriumid toovad kaasa koorma Kreeka rahvale läbi maksude, läbi selle, et äh, see puudutab teisi tööstusettevõtteid, suletakse ettevõtteid. see mõjutab Kreeka rahvast eelmised valitsused, nii Siriisa vasakpoolne kui praegune parempoolne valitsus, Nea Demokratia on siin oma rolli mänginud, kuid kui kodanikud hakkavad kaebama äh, õigusega selle üle, et äh, halvenevad tervis- ja keskkonnastandardid, siis Euroopa Komisjon astub sammu tagasi ja ütleb, tegemist on siseriikliku teemaga. Äh, väldib seisukoha võtmist. Kreeka Kommunistlik Partei on üritanud teadlikkust tõsta olukorra kohta nendes piirkondades, tõsta teadlikkust spetsiifilise mesolongi olukorra kohta koostöös kohaliku omavalitsusega. ja meie arvame, et kui me seda poliitikut ja kuivõrd Euroopa Komisjonil on selline poliitika, siis ta ei suuda ka kaitsta kodanike tervist ja elu. sest äh, kui tuleb valida mm, suurte rahade, majandushuvide või keskkonna vahel, siis need on olulisemad kui keskkond või kodanike tervis. minu arvates petitsioon peaks jääma avatuks ja peame saama rohkem vastuseid, rohkem teavet. me ei taha teist korda sama viga teha, seda on juba kordu-, seda viga on juba korduvalt tehtud, aeg on teha selle lõpp. suur tänu, härra Nikolau. ja ma luban ka iseendale öelda paar sõna. see on šokeeriv, et komisjon oma teadi-, teatistes äh, seal ja ei, ei ole üles näidanud laiemat strateegilist äh, mõju näinud. seda tuleks äh, tõhusamalt analüüsida siseriiklikult, ütleb komisjon. kellel on õigus me nägime petitsiooni esindaja sõnavõtust, kui tähtis on see teema. paljud kolleegid on ka öelnud, et keskkonnateemad on tähtsad. Euroopa direktiivide rakendamine. eriti arvet-, arvestades rahalist kokkulepet, ettepanek on niisiis et me jätame selle avatuks ja palume komisjonil uurida äh, petitsiooni esitajate väiteid põhjalikumalt ja hinnata, kas äh, see projekt on vastavuses Euroopa Liidu õigusaktide ja rahvusvaheliste konventsioonidega. kas kõik on nõus? mul on väga kahju, ma unustasin anda sõna lõppsõnaks petitsiooni esindajale kaks minutit, aga palun aeglaselt ja palun kaks minutit tõesti running out of meie aeg on lõppemas. Μάλιστα, έχετε δίκιο και ζητώ συγγνώμη από τους διερμηνείς. Aitäh. Kõneleja soovib vabandada ka, et rääkisin nii kiiresti varasemalt, lihtsalt see teema on mulle nii südamelähedane, paar kommentaari. Euroopa Komisjon ütles, et aastal kaks tuhat neliteist, kui litsentsid äh, eraldati väideti, et oli toimunud äh, konsultatsioonid avalikkusega. ei, seda ei olnud aastal kaks tuhat neliteist. kui kodanikud ja teised organisatsioonid tõepoolest äh, oleks tahtnud vaidlustada seda, seda oli võimatu teha, sest ei toimunud just nimelt avalikke konsultatsioone. me küll üritasime oma muredest rääk-, rääkida siseriikluskohtus, kuid need ei olnud vastuvõetavad, sest et me olime ületanud tähtajad ja just sellepärast, et avalikkusega konsulteeri-, konsulteerimist ei toimunud, mis juba iseenesest on Euroopa Liidu õigusaktide rikkumine. me kõik saame aru, kui tähtis on reformida, eh, teavitada kodanikke ja kohalikku ühiskonda, eriti piirkonnas, mis on teinud omad valikud me oleme teadliku valiku teinud eh, edendada mahearengut, eh, kalandust, eh, põllumajandust. selles kontekstis on täiesti absurdne selliseid litsentse anda, mis hakkavad põletama õli. seega ma tänan, et komisjon, et komisjon otsustas jätta avatuks see petitsioon, mul on väga hea meel, selle märgala floora ja fauna on üks rikkamaid Euroopas. on liike, mis on ohus ja mis on leidnud pelgupaiga selles, sellel märgalal. et ette, tööstusettevõtete asutamine mitte ei kahjusta ainult tervist ja põllumajandust ja kalandust, vaid kõige olulisem on just keskkonda ja liike. suur tänu, proua Taskali, teen ettepaneku. meie ettepanek on jätta petitsioon avatuks ja kutsuda üles komisjoni uurima edasi seda juhtumit tõsiselt ja arvestades teie vastutust. kas kõigile sobib see? vastuvõtjaid ei ole no no we, we, I am sorry, we are running. vabandust, meie aeg hakkab lõppema. usun, et te olete sellise otsusega rahul. vastuvõtjaid ei ole. nii et tänaseks oleme siis lõpetanud Peti komisjoni koosoleku ja läheme edasi koordinaatorite kohtumisega So please uh, see koordin-. nii et ma paluksin, koordinaatorite kohtumine toimub ainult nende jaoks, kes esindavad poliitilit-, kes esindavad fraktsioone, kõigil ülejäänutel palume lahkuda.